Well, ladies and gentlemen. daamid ja härrad, kallid kolleegid, me alustame oma järgmist äh, koosoleku osa, keskendume nüüd äh, eelarvete konsolideerumisele äh, ja struktuurireformidele, hetkeolukord fiskaalleppe ellurakendamisel. mul on väga hea meel pöörduda teie poole ja mul on väga hea meel, et te olete saanud võimaluse tulla siia sellele konverentsile, mis on korraldatud Läti parlamendi ja Euroopa Parlamendi poolt me oleme tulnud siia selleks, et arutada äh, aktuaalseid teemasid, mis on seotud Euroopa majanduse juhtimisega ning selles arutelude voorus, voorus kehtest, keskendume siis eelarve, eelarve konsolideerimisele ja struktuurireformidele. tutvustaksin meie tänaseid peaesinejaid, kõigepealt härra Jaanis Reirs, kes on Läti rahandusminister. siis äh, on meil üks teine esineja härra Dijsselbloemi äh, eurorühma presidendi asemel, sest et tema ise kahjuks on teiste asjadega täna hõivatud, aga õnneks on äh, ta saatnud väga hea asendaja, härra Dominic Hannigani. tegemist on Iiri parlamendisaadikuga ning e Iiri parlamendi Euroopa asjade komisjoni esimehega. siis on meil siin härra Olli Rehn, kes on Euroopa Parlamendi asepresident. ma loodan, et ta kohe liitub meiega ning ja tänast istungit juhatavad siis härra Galtieri ja mina mina alustan ning äh, teeksin lühikese sissejuhatuse ja siis härra Galtieri äh, võtab äh, selle aruteluvooru teise poole juhatamise üle. niisiis. me oleme mõnikord niivõrd harjunud äh, Äh, sadu kordi korratud äh, traditsiooniliste poliitiliste fraasidega, et äh, me ei saa enam aru, mida tähendavad säästumeetmed, struktuurireformid, eelarve konsolideerimine, konkurentsivõime ja nõnda edasi. aga mina alustaksin väga lihtsast mõtisklusest. me võime öelda, et eelarve konsolideerimine ja struktuurireformid on mõnes mõttes sarnased perekonna eelarve planeerimisele, selleks et me saaksime näiteks endale suurepärast puhkust võimaldada või kena pensionipõlve, tuleb juba varakult teha mõningaid kärpeid, leida paremini tasustatud töökoht ja vältida kalleid tarbimislaene. samuti on mõistlik Äh, ennast kindlustada ja mustadeks päevadeks raha kõrvale panna. samuti on mõistlik, et riigid vaataksid läbi, kuivõrd tõhusad on nende avaliku sektori kulutused ja tuleks eda-, edendada neid sektoreid, kus tulukus on kõige suurem. ma äh, usun, et viimastel aastatel läbi viidud struktuurireformid ja eelarvereformid Kreekas on tõestanud, et seda teed käia pole kerge, aga see annab jätkusuutlikke tulemusi sellele vaatamata on jätkusuutlikkus väga habras. kui me langetame otsuseid, siis mina tahaksin öelda, et mina leian, et otsused peaksid viima jätkusuutlikkuseni. eelarve konsolideerimine ja struktuurireformid on vajalikud. Need ei ole eesmärk iseeneses, need on vajalikud selleks, et saavutada Euroopa Liidu konkurentsivõime, Euroopa Liidu ettevõtete konkurentsivõime kogu maailmas samas peavad nende reformidega kaasas käima arukalt suunatud poliitikad, mis edendavad invest-, investeeringuid majanduskasvu ning aitavad vähendada kannatusi nende jaoks, kes kõige rohkem abi vajavad. täna me peamegi keskenduma nendele teemadele. mina olen veendunud, et Euroopa Liidu liikmesriikidel on veel väga palju õppida üksteiselt loomulikult on äh, kõige praktilisem õppida nendelt, kelle elustiil on äh, natuke sarnane. ma loodan, et meid ootavad täna ees äh, huvitavad arutelud, et me saame siit palju mõtteid selle kohta, mida liikmesriigid saaksid teha tulevikus oma elujärje parandamiseks ning nüüd on mul väga hea meel et härra Olli Rehn on samuti siia jõudnud. ma juba tutvustasin eh, teid, kui teid siin ei olnud veel, aga nüüd on siis kõik esinejad kohal. ja võime nüüd alustada siis eh, oma ettekandeid. alustame siis oma peaesinejatest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 ning äh, hoida ära majanduse ebastabiilsus tulevikus. millised äh, on siis majanduskriisi peamised põhjused ja mis on need tegurid, mis on põhjustanud praeguse nõrga majanduskasvu? Äh, mina leian, et arvestades praegusi probleeme, siis siin on põhjusi mitmeid erinevad majandusstruktuurid, äh, liikmesriikide majandustsükkel on erinev, samuti ajalooline pärand ja ka eelarvepoliitikast arusaamine on olnud erinev. ja seetõttu ma leian, et äh, arvestades kõiki neid tegureid, mida ma üles lugesin, peavad Euroopa Liidu liikmesriigid äh, käituma majandusvallas ühtselt, me peame leidma ühiseid lahendusi. Äh, me peame oma majanduspoliitikat koordineerima selleks, et äh, majandustasakaalu nihkeid ja nende põhjusi kindlaks teha. meil on vaja panna paika ühised põhimõtted, millest me majanduspoliitikas äh, lähtume äh, äh, sest et vastasel juhul kõik meetmed, mida me rakendame majanduse stimuleerimiseks, ei anna tulemusi, me lihtsalt raiskame ära oma ressursid. niisiis, tihtipeale tuleb meil vastu võtta ka ebapopulaarseid otsuseid. Euroopa tasandil on meil äh, vaja tugevdada majanduskasvu ja stabiilsuspakti, äh, meil on vaja parandada järelevalvemehhanisme. Need on olulised äh, selleks, et me saaksime reforme läbi viia. samuti on oluline vaadata, kuidas me saame neid tasakaalunihkeid kõrvaldada ja see on asi, mis on liikmesriikide pädevuses Euroopa Komisjon ega mitte keegi väljaspool olijatest ei saa seda teha. komisjon saab meil olla siin küll nõuandja rollis, aidata meil vahendada ko kogemusi, aga ei midagi enamat. ja me näeme, kuivõrd olulised on need struktuurireformid, mida liikmesriigid peavad läbi viima. eelarvepoliitika konsolideerimine ja struktuurireformide läbiviimine ei ole kerge see on keeruline nii praktilisest, poliitilisest kui ka sotsiaalsest aspektist ja ma võin seda rääkida, sest meie Lätis oleme selle kõik läbi teinud, mõned võivad siin küll vastu väita, aga äh, ähm, kas te ei ole, võidakse küsida, et kas teie ei olnud siis edukad sellel teel? Ähm, mina ütleksin, et äh, jah, äh, meie tulevik sõltub meie praegustest otsustest. kui me räägime eelarve olukorrast liikmesriikides, siis äh, Äh, see ei ole äh, lootusetu, kui me vaatame liikmesriikide eelarvekavasid, siis me näeme, et euroalas on äh, arengud positiivsed. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal esimest korda pärast aastat kaks tuhat kaheksa on puudujääk olnud allapoole kolme protsenti ning liikmesriigid ise on prognoosinud, et selline suundumus jätkub ka järgmistel aastatel. samuti on positiivne see, et kuigi jah, Euroopa Komisjoni prognoosis on vähem optimistlik, mõistlikud, aga üldiselt on need siiski kooskõlas liikmesriikide endi prognoosidega. sõnum, mis kõigist nendest prognoosidest tuleb, mis tuleneb Euroopa Liidu prognoosidest liikmesriigide eelarve e-, eelnõude kohta, on väga selge eelarve konsolideerimine toimus kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja peab jätkuma ka tulevikus. Äh, see dünaamika, äh, millega ma, äh, mida ma rõhutasin, on pisut murettekitav, sellepärast et on liikmesriike, kes ei suuda täita majanduskasvu ja stabiilsuspakti nõudeid. ma tervitan seda, et mitmetes euroala riikides üritatakse koostada sellist eelarvet, mis vähendaks tööjõu maksus, maksustamiskoormust Äh, Prantsusmaa, Eesti, Holland ja samuti Läti tasuks äh, esiletõstmist selles kontekstis. kui me räägime eelarve kulude poolest, äh, siis siin on viimastel aastatel tehtud üsna suuri korrektsioone, vähendatud on investeeringuid avalikku sektorisse ning see loomulikult ei ole soosinud majanduskasvu. aga seda võib õigustada sellepärast, et äh, meil on vaja siiski eelarved äh, tasakaalu viia. nii kahe tuhande neljateistkümnendal kui ka kahe tuhande viieteistkümnendal aastal on liikmesriikide eelarve eelnõud näidanud, et äh, vähendatakse, et ei ole vähendatud enam avalikus sektoris tehtavaid kulutusi. äärmiselt oluline on Äh, aktiivselt jälgida seda, mis liikmesriikide eelarvete vallas toimub ning äh, paljud liikmesriigid on sellele ka keskendunud, näiteks Ühendkuningriik, äh, Prantsusmaa, Holland, Itaalia, Taani, Itaalia, Rootsi. ning nende eelarvete analüüside järel, järeldused on väga positiivselt mõjutanud kogu eelarvete koostamist Euroopa Liidus kui me räägime majanduskasvust ja struktuurireformidest, siis peame vaatama kõiki meetmeid, mida pakuvad institutsioonid. Need tagavad täiendava toetuse liikmesriikidele, täiendavad stiimulid liikmesriikidele, et nad jätkaksid oma eelarve kohandamist ning rakendaksid ellu majanduskasvu ja stabiilsuspakti, parandaksid Euroopa poolaasta protsessi ja toetaksid Euroopa Keskpanga rahanduspoliitilisi meetmeid. ning lõpetuseks tahaksin öelda seda, et Euroopa majanduslik ja sotsiaalne heaolu on meie ühine huvi. ei piisa lihtsalt reeglitest ja loosungitest me peame lõpuks oma sõnad ka teoks tegema, me peame aru saama, et see, mida me teeme, on ette võetud meie enda hüveks. kuigi jah, mõned otsused on äh, hetkel väga rasked, aga äh, need on vajalikud äh,. arvestades ühiseid tingimusi majandus- ja rahanduspoliitika eelarve viimisel, jah, teatud mõttes me loobume oma äh, Äh, suveräänsusest, et osast oma suveräänsusest, aga niimoodi saame säilitada Euroopa äh, tulevikku. me peame tegutsema ühiselt, aitäh! Will... suur tänu, lugupeetud minister ja nüüd saab sõna Olli Rehn. palun. Thank you very much, president suur tänu, lugupeetud äh, juhataja, lugupeetud kolleegid, daamid ja härrad. kõigepealt mul on väga hea meel äh, siin teie juures olla ja rääkida järgmistest Euroopa majanduspoliitika äh, sammudest, arvestades viimaseid majandus- ja poliitilisi arenguid. alustuseks sooviksin anda hinnangu praegusele olukorrale varsti saab peaaegu seitse aastat äh, finantskriisi algusest ja viis aastat, äh, aasta, viis aastat äh, riigivõlakriisist, mis tabas Euroopat väga tugevasti. lähtudes makromajanduslikust stabiliseerumisest kaks tuhat kümme ja kaks tuhat kaksteist aastate vahel, Euroopa majandus on äh, suundunud toibumisele ja kasvule kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kevadel. seda on nõrgestanud äh, nõrk majanduskasvu periood ja töötus on jäänud kõrgeks, nagu me teame, paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides, kuigi teatud äh, liikmesriikides näeme me olulist paranemist tööhõive valdkonnas Euroopa majanduse sisuline äh, muutus kahe tuhande kolmeteistkümnendal, kaks tuhat neliteist aastal äh, tõusule, aga samal ajal laiemalt öeldes äh, majanduse toibumine ei ole täielikult realiseerunud. horisondil oli uusi varje, see puudutas geopoliitilisi pingeid, sealhulgas sõda Ukrainas, Venemaa jõumänge ning Lähis-Ida kriisile. lisaks sellele ka deflatsioon, mis tulenes pikast äh, majanduslikust olukorrast. Need tegurid nõrgendasid Euroopa äh, investorite ja tarbijate usaldust ning nõrgestasid majandustoiminguid ja nõrgestasid majanduse toibumist viimasel aastal. sellest alates on kolm muudatust mõjutanud majanduse maastikku sellisel viisil, mis on äh, loonud äh, paremad äh, perspektiivid. kõigepealt kiire või isegi dramaatiline nafta hinna langus on toetanud majanduse nõudlust äh, ja ka maailmas ja Euroopas, lisaks äh, Euroopa Keskpanga tugiostud on äh, olnud suurema perspektiiv, suurema ulatusega, kui paljud turuosalised ootasid ja see võib euroalale tõsise uue hoo anda ja kolmas faktor on see, et USA majandus kasvab äh, päris tugevalt ning loob äh, töökohti, mis mõjutab äh, positiivselt üldiselt maailma majandust laiemalt. mis on see võimaluste variant ma leian, et me saaksime neid võimalusi kasutada, sest need muudatused võimaldaksid meil lahendada probleeme, mis takistavad meil paremat majandusprognoosi ette näha. aga rõhutaksin, et need tegurid iseenesest ei ole piisavad tugevama jätkusuutliku majanduskasvu ja tööhõive parendamise osas. mõnda aega tagasi Benoit Guerre kes on suurepärane majandusteadlane ja EKP eh, juhatuse liige, rääkis eh, sellest lõksust, kuhu euroala ja Euroopa majandus võib langeda, see üheprotsendiline majanduskasv. ma olen temaga nõus, et ilma otsusekindlate tegevusteta euroala langeks sellesse lõksu, kus kõige paremal juhul oleks üheprotsendiline kasv, kus oleks väga palju struktuurilist äh, töötust äh, ja kus stagnatsioon domineeriks. see loomulikult lõhuks äh, ka Euroopa poliitilist ühtsuse projekti. küsimus on selles, kas euroala pääseb äh, sellest äh, majanduse lõksust ja selle asemel saavutaks pikema ja keske äh, perspektiivis suurema majanduskasvu kui üks protsent ja aitaks luua neid töökohti, mida meil nii väga on vaja, eriti just noortele lühikeses perspektiivis EKP eh, tugiostud koos naftahindade langusega ja USA majanduse kasvuga loovad head perspektiivid, aga keskpikas ja pikas perspektiivis on vaja tugevamat eh, jätkusuutliku majanduskasvu jaoks see, et kõik osapooled, mitte ainult EKP, aga ka teised eh, täidaksid oma ülesandeid ma mõistan, kui keeruline on äh, majanduse juhtimine Euroopas ning praegused ütlustamise ettepanekud on ikkagi viinud olukorrani, kus liikmesriikidel lasub kõige suurem vastutus, kõige suurem võim ja võimalused. EKP tugiostud ning äh, nafta hinna muutus, mis tõenäoliselt ei kesta igavesti, saavad äh, teha ainult äh, mingil määral mõju avaldada, ülejäänud peavad tegema liikmesriigid. sellepärast peame me rääkima paremast poliitika koordineerimisest Euroopas isegi sellisel määral, et viidata riikidele, kus on vaja teha rohkem, eriti mis puudutab suuremaid euroala majandusi, sest nende mõju on majanduse arengule Euroopas suurem. seda silmas pidades kolm punkti lisaks EKP tegevusele, mida me peaksime tegema. meil oleks vaja seda erinevatel tasanditel samaaegselt teha, lisaks Euroopa Keskpanga eh, töö tegemisele julgustakse liikmesriiki tugevdama majandusreforme tööjõuturul ja ettevõtluskeskkonnas Itaalias ja Prantsusmaal selleks, et Euroopa Keskpanga tugiostud oleks eh, üle kantud ka reaalmajandusse, ettevõtete ja kodumajapidamiste tasandile. see on eriti oluline just olu-, osadele riikidele, väikestele riikidele, nagu näiteks Soome, kes on pikka aega võidelnud selle nimel, eh, et edasi lükata vajalikud eh, reformid ja on äh, Äh, maksnud äh, hinda selle eest äh, konkurentsivõime ja töökohtade kaotusega. samal ajal Saksamaa peaks kasutama oma suurepärast jooksukonto ülejääki selleks, et koduinvesteeringuid suurendada avaliku ja erasektori kallas, mis toetaks sisemajanduse nõudlust ja euroala nõudlust laiemalt veelgi enam, Euroopa Komisjon koostöös liikmesriikidega peaks tagama selle, et see kolmsada viisteist miljardit äh, investeerimiskavast äh, teostuks äh, kohe, mitte hiljem ja, ja toetaks Euroopa majandust, tööhõivet ja VKÜ-de rahastust ning keskkonnasõbralikke arendusi. Need on need elemendid, toibumisplaan, kõigepealt see, mida teeb Euroopa Keskpank, eh, kes stimuleerib eh, raharinglust eh, ebatavaliste meetmetega ning teiseks, liikmesriigid peavad käsile võtma majandusreformid selleks, et et toetada majanduskasvu, kolmandaks li, suuremad liikmesriigid peavad toetama eelarvega investeeringuid ja lõpuks siis investeeringud äh, laiemalt. nüüd, mis puudutab parimaid tavasid äh, fiskaalkokkuleppe rakendamiseks, siin ei ole ühte konkreetset lahendust, sest igal riigil on oma äh, kaalukeeled, mida peab arvesse võtma. reeglid on selleks, et neist kinni pidada, aga samas paindlikkust, mille nad annavad, ei tohiks jääda samuti tähelepanuta mis puudutab äh, lühiajalist tasakaalustamist, siis selle kohta on meil mitmeid näiteid, äh, mis puudutab äh, programmide vahendite kiiret kasutuselevõttu, mida osad riigid või on kasutanud. Läti, kes saavutab peaaegu kolmeprotsendilise majanduskasvu kaks tuhat viisteist aastal, Iirimaa kolm koma kuus protsenti ning Leedu kolm koma üks. kõik kasvavad kaks korda kiiremini kui Euroopa Liidu keskmine mis on üks koma viis protsenti. Need riigid on tõestanud, et äh, eelarve konsolideerimine struktuurireformidega koos äh, toob kiirema majanduse toibumise endaga kaasa. niisiis, head kolleegid, lõpetuseks äh, kolm punkti, mida on vaja tugevamaks ja jätkusuutlikuks majanduskasvuks ja tööhõive olukorra parendamiseks Euroopas kaks neist on juba aset leidnud, esiteks meil on vaja sobivat rahapoliitikat Euroopa Keskpanga toetusel, teiseks meil on vaja jätkuvat püsivat eh, avaliku sektori rahastamise tasakaalustamist ja kolmandaks meil on vaja intensiivseid struktuurireforme selleks, et muuta Euroopat konkurentsivõimelisemaks, uuenduslikuks ja paindlikuks. Euroopa ei ole enam nii-öelda esmaabifaasis, kuigi palju on vaja veel teha, meie väljakutse praegusel hetkel on lõplikult kriisist üle saada ja vaadata, kuidas reformid tasakaalustavad meie majandust Ähm, muutes Euroopa majandus- ja sotsiaalmudelit ja mitte jäädes nostalgiliselt status quo juurde, sest see võiks kaasa tuua püsiva languse, me ei peaks lõhkuma Euroopa mudelit, teisest küljest, sest me usume, et stabiilsus, ettevõtlikkus ja sotsiaalne õiglus on kõik olulised ja me, aga samas me peame kaasajastama ja reformima Euroopa mudelit, suur tänu! aitäh. nüüd annan sõna härra Dominic Hanniganile. härra Hannigan, tänan, et te leidsite aega, võimalust omapoolse panuse anda meie konverentsile. aitäh, teile on sõna. aitäh mul on väga suur au olla siin täna teie ees, käsitledes fiskaalleppe teemat. ma peaksin kohe ütlema, et oma kõne käigus äh, ma viitan väga palju Iiri kontekstile, aga minu märkused ja need õppetunnid, millega ma välja tulen, võivad kehtida ka äh, peaaegu kõikidele liikmesriikidele kolm aastat tagasi hääletasid Iiri inimesed äh, referendumil, mille abil oleks võimalik Iiril fiskaallepe ratifitseerida ning kaks aastat tagasi, äh, jaanuaris kaks tuhat kolmteist, rakendus see. ning äh, omal ajal oli see esimene justkui äh, teetähis Euroopa Liidus ja võib-olla kaks aastat on liiga väike aeg selleks, et hakata otsustama fiskaalleppe üle, sest väga paljud liikmesriigid on veel raskustes oma võlamäära ja eelarveküsimustega, kuid meile tundus, et me peaksime siiski tegema kokkuvõtteid. esiteks sellepärast, et fiskaallepe peaks olema Euroopa Liidu õigusesse korporeeritud ja me teame, et selleks on aega vaja ja väga pika ettevalmistuse perioodi. teiseks on selge, et on mitmetel liikmesriikidel väga suuri raskusi äh, fiskaalleppe tingimustega kooskõlas olla neile ette määratud tähtaja sees. fiskaalleppes nõuti ka sõltumatut nõuanderühma Iirimaal. loodi selline nõukogu, kellele me andsime väga palju erinevaid rolle. vaadatakse Äh, valitsuses toimuvat, äh, vaadatakse ka fiskaalküsimusi ning jälgitakse ka seda, kas eelarve eeskirjadega ollakse kooskõlas ja vaadatakse, kas on ka mingeid äh, rikkumisi ja ebakõlasid. ja mul on väga hea meel öelda, et me oleme täielikult kõik sätted rakendanud, mis on fiskaalleppes kirjas olnud ärgem unustagem, et fiskaalleppe põhiline eesmärk on tugevdada pikaajalist eelarvedistsipliini Euroopa Liidus ning me peame veel alles otsustama, kas seda kõike on võimalik Euroopa Liidu üleselt saavutada, võttes arvesse eralaenusid ja eravõlgasid ja avaliku sektori võlgasid, mis Euroopa Liidus veel on. me kõik teame seda, et fiskaalleppe vastuvõtmisel äh, oli väga palju selliseid raskendavaid asjaolusid, mida tuli ja tingimusi, mida tuli rakendada üle kogu Euroopa Liidu. Euroopa Keskpaiga poolt äh, paika pandud nõuded ning samuti Euroopa Parlamendis ja nõukogus vastu võetud nõuded ning samuti ka erinevad äh, hädaabi eeskirjad. fiskaalleppe sätted pi-, oli mõeldud uue, uue instrumendina ning äh, pärast äh, majanduskriisi algust on võetud vastu mitmeid instrumente nagu kaks pakki ja kui kuus, kuuene õigusloomeline pakett ning fiskaalkompaktis, fiskaalleppes on juba väga palju äh, nõudeid sees. Need nõuded, mis olid sees, oli sellise kuldse reegli kasutamine selle fiskaalleppe puhul ning äh, tegemist on väga keerulise teemaga, mida ka, mida vastustasid ka päris paljud äh, majandusteadlased, sest ei, keegi ei ole äh, kokkuleppele jõudnud, kuidas sellist fiskaalleppe toimimist rakendada. me peame mõistma, millised on need makromajanduslikud kohandamis, kohanemisprotsessid ja mida peab tegema selleks, et tasakaaluni jõuda. see äh, nõudis meilt väga suuri jõupingutusi selleks, et eesmärkideni jõuda ning äh, selleks, selleks oli vaja väga palju kohandamisi. ma ei tahaks ütelda, et fiskaallepe või teised ähm, eelarvenõuded on äh, ebavajalikud, aga ma tahaksin ütelda, et meil on vaja vähem keerukaid eeskirju ja meil on vaja laialdasemat debatti, kuidas eesmärke saavutada. nagu kõik Euroopa Liidu liikmed, on ka Iirimaa äh, stabiilsuse ja kasvupakti äh, nõuete äh, rakkes ning see tähendab seda, et me peame ka üleliigse defitsiidi menetluse alla käima, see tähendab seda, et me peame riigi viima tagasi tasakaalustatud fiskaalpoliitika juurde. hea uudis on see, et Iirimaa on oma üleliigse sooviks, et äh, defitsiiti ähm, selle aasta lõpuks äh, kontrolli alla saamas ning see tähendab seda, et meie eelarve ähm, äh, ei tul-, tuleb käsitleda siis mitte korrigeerivate meetmete abil, vaid juba siis selliste ettevaatavate meetmetena. ning keskpikas perspektiivis, kui me hakkasime sellist kui me hakkasime sellega tegelema, kas oleks võim-, siis pandi paika siht äh, ja võrdlusalused. strukturaalses mõttes äh, saime äh, me asjad kontrolli alla ning null koma viis protsenti suutsime seda teha igal aastal. lisaks sellele meil oli ka laenu öö, ja võlanõuded, mis pani, mis olid seotud SKP-ga, see pidi igal aastal vähenema ühe kahekümnendiku võrra. ning sellises liikmesriikides nagu näiteks Iirimaal, mis oli üleliigse defitsiidi menetluse all, saime me sellise üleminekuperioodi abil edasi minna ning niimoodi oli Iirimaal võimalik edasi minna kuni kahe tuhande kaheksateistkümnenda aastani ja see tähendab siis seda, et meie defitsiidimäär peaks saama siis kontrolli all, see tähendab, see laenumäär aitab meil siis üks koma viis protsenti iga aasta edasi minna. lisaks selle võla eesmärgil on meil ka võrdlusaluse eesmärgid ja reeglid, see tähendab seda, et meil peab olema rahastuses kindel määr, mida eh, eraldatakse valitsuse erinevatele eh, osakondadega ning eh, meil on väga konkreetne ja range vorm, mille me peame järgima, nii et meil peab meil olema ka äh, me peame näiteks säästumeetmeid tegema mõningates äh, ministeeriumites ja kõigel sellel on olnud väga hea tagajärg, näiteks kui Iirimaa oleks äh, kriisi alguses kohe äh, selliseid meetmeid kasutusele võtnud, oleksime me võib-olla vältinud selliseid probleeme, mis tekkis Iirimaal ja Iiri kodanikud oleksid ka vähem kannatanud meil oli väga palju erinevaid nõudeid, üks nõuded olid paika pandud fiskaalleppes, aga samuti vähenes väga palju ka maksudest äh, äh, tulenev äh, summa. kõik need kohandamised, mida me kasutusele võtsime, olid väga ranged nagu näiteks äh, avaliku teenistuse töökohad vähenesid kümne protsendi võrra ning palgad vähenesid mõnedel juhtudel peaaegu kakskümmend viis protsenti ja selle tulemusel avaliku teenuse äh, ametid on olnud väga suure surve all Iirimaal. Äh, samuti maksudega seotud küsimused, kinnisvaramaksud, vee, vee veeteenused ning see tähendab siis seda, et äh, Iiri valitsus on võtnud raha iga konkreetse Iiri kodaniku taskust. sotsiaalne ühtekuuluvus Iirimaal on äh, seetõttu mitme, viimaste aastate jooksul väga suuresti kannatada saanud. olen rääkinud mõnede kolleegidega, et ka teistes liikmesriikides on olnud samasugune olukord. meie Iirimaal oleme olnud äh, heas ja õnnelikus seisukohas, sest iirlased teadsid, et tuleb asjad korda seada kuid meie kodanikud, nagu, nagu ka mujal liikmesriikides, on praegu viimase servani viidud ning äh, tundub, et me peaksime äh, siis, äh, uus komisjon peaks hakkama edendama rohkem töökohtade loomist ja majanduskasvu toibutamist. ning praegu oleme me olukorraga peaaegu veel kon-, oleme selle kontrolli alla saanud, defitsiit on endiselt veel liiga suur, me oleme saanud uusi töökohti juurde, juurde ning me oleme ka võtnud kasutusele maksukärpmed ning selle tulemusel on hakanud majanduskasv äh, uuesti äh, tõusma, sel aastal peaks olema neli protsenti, nii et pikaajalises perspektiivis, kui me oleme jälle õigel teel, siis fiska-, fiskaalleppe tingimused on meie jaoks palju lihtsamad, et neid järgida. Need on minu esialgsed tähelepanelikud, tähelepanekud fiskaalleppega seotud asjaolude kohta. see debatt, mis meil siin praegu on, on seotud sellega, et fiskaallepe on olnud üsna innovaatiline meetod, see on vaat-, võetud vastu parlament, teedevahelise menetluse kaudu artikkel kolmeteistkümnenda artikli alusel tähendab seda, et äh, riikide parlamendid saavad tulla kokku ja saavad pidada debatti äh, majandusküsimustes ja selles osas, kuidas juhtida meie ning ma ootan huviga teie sõnavõttu, tänan. Well, thank you very much. suur tänu, härra Hänigan. ja nüüd, kallid kolleegid, on aeg aruteludeks annaksin teile lühidalt teada, milliseid reegleid me järgime, kui me siin osalejate sõna anname. me üritame anda teile võimalikult paljudele sõna, ehkki meil on suhteliselt vähe aega aruteluks, aga seni kõnelejate nimekiri ei ole veel täis, nii et äh, igaüks äh, saab veel äh, sõna võtta. ja selleks, et igaüks teaks, mis toimub, siis äh, iga kõneleja saab äh, kaks minutit selleks, et äh, sõna võtta või küsimusi esitada, kui te soovite sõna võtta, siis palun täitke ära vastav taotlus, mis teie laudadel on. see käib ka nii liikmesriikide parlamendiliikmete kui ka Euroopa Parlamendi liikmete kohta hetkel äh, Euroopa Parlamendi liikmed sõna soovinud ei ole, nii et äh, kutsun teid äh, samuti üles sõna võtma. üldiselt üritame sõna anda niimoodi, et pärast seda, kui kolm liikmesriigi parlamendi saadikut on sõna saanud, saab sõna üks Euroopa Parlamendi liige, kui keegi on sõna soovinud neist ja pärast äh, nelja-viit äh, sõnavõttu anname sõna meie mm, põhikõnelejatele, et nad saaksid küsimustele vastata või omalt poolt äh, kommenteerida. kas kõik on nõus selliste reeglitega? ma ei näe, et keegi vastu oleks, seetõttu nii teemegi. ja lugupeetud kolleegid, esimene nimekirjas on Portugali äh, parlamendiliige härra De Pinto ja pärast teda saab sõna Leedu parlamendi esindaja härra Šerinskas. aitäh, nagu te teate, Portugal kahe tuhande neljateistkümnendal aastal lahkus abiprogrammist, majanduskasv tol hetkel oli üks protsent ja töö hõive on samuti paranenud äh, aeglaselt. me loodame saavutada kahe tuhande viieteistkümnendal aastal kolme protsendist eelarve defitsiidi määra. me oleme saanud äh, tugevat äh, toetust, mis võimaldas meil tasakaalustamatust tasakaalustada. me oleme saanud toetust teistelt liikmesriikidelt ja me oleme nõus, et selli-, suure eelarve ülejärgiga riigid nagu Saksamaa peaksid rohkem investeerima no, ja, ja olulised on loomulikult äh, investeerimiskavas tehtavad investeeringud näiteks äh, erinevatesse äh, taristuprojektidesse ja, ja innovatiivsetesse projektidesse. tahaksin rõhutada, et need reeglid, meie majandusjuhtimise reeglid peaksid ka kohalduma kõigile liikmesriikidele, ma arvan, et seda on hetkel oluline välja öelda ühelgi liikmesriigil ei tohiks küll lubada maha jääda, aga ma arvan, et nad peaksid ise ka üles näitama tahet iseennast aidata ja seda ning need ja kõik peaksid äh, vastavaid meetmeid kasutama. me arvame, et liikmesriikide sammud ei tohiks ühtsust ohustada ja mm, arvesse tuleks võtta ka seda, et paljud liikmesriigid on pidanud läbima väga raskeid kohanemisreforme, tegema struktuurireforme, me peame võtma arvesse mõningate liikmesriikide eriti suuri probleeme, nagu näiteks Kreeka, aga reeglid peavad kehtima kõigile, nii et me oleme selle vastu, et mõningaid äh, koheldaks äh, eriliselt, kuna äh, nad ähm, käituvad väga kummaliselt. fiskaalleppe lepet on mõningates liikmesriikides vaja eraldi tõlgendada ning meil on vaja pikaajalisi leppeid selle jaoks suuremate osapoolte vahel, näiteks Portugal. Portugalis on see oluline olnud, oluline on see ka selleks, et Euroopa Liit meid toetaks, nii et me tõesti tõesti paluks, et Euroopa Liit toetaks meid, et me saaksime oma eesmärke saavutada. aitäh, härra De Pinto ning nüüd saab sõna härra Zašerinskas ning ma palun härra Brackmanil Saksamaalt arvestada sellega, et ta saab järgmisena sõna. palun, härra Zašerinskas. aitäh, lugupeetud kolleegid. tahaksin arutada äh, fiskaalleppe teemat äh, äh, erilisest seisukohast. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal me ratifitseerisime leppe ning see jõustus kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, kui Leedust sai euroala liige. selleks, et valmistada ette selle lepingu jõustumiseks, võttis meie parlament vastu seadusemuudatused ja meie riigi ametiasutused ja järelevalveasutused on äh, saanud äh, ülesande tegeleda rohkem eelarve järelevalvega äh, ja need osakonnad ja ametid asutasid samuti tööd kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. me teame, et nende meet-, reformide eesmärgiks on tagada see, et riikide õigussüsteemid äh, võtavad vastu õigusaktid ja tagavad tasakaalus eelarve. me teame, et leppe iseenesest ei tähenda midagi, kui ei ole soovi seda rakendada. Euroopa Liidus on näiteid mõningatest liikmesriikidest, kes on üsnagi paindlikult või liberaalselt suhtunud äh, fiskaalleppe reeglite täitmisse. ma ei arva, et sellist käitumist võiks sallida. kui tegemist on näiteks ülemääraste, ülemäärase kulutamisega. Leedul õnnestus kriisist väljuda tehes vast-, vajalikke jõupingutusi, aga mis oli nende hind? Leedu eelarve puudujääk on madalam kui kaks protsenti, aga siiski on eelarve tasakaal mm, see ei ole eesmärk omaette, vaid vaja on tagada see, et meie kodanike elu oleks parem. näiteks äh, on äh, olulised kriteeriumid palgatase ja teised kriteeriumid, mis äh, peegeldavad elatustaset mingis riigis ja Leedus on need väga mm, madalad, mis neist tulevikus saab uh,? uh to... aitäh ja järgmisena saab sõna härra Brackmann Saksamaalt ja pärast teda saab sõna härra Gabrita Portugalist. härra Brackmann, palun. lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid see ei ole kindlasti juhus, et riigi võlakriis Euroopas äh, toimus nii, et need riigid, kelle võlakoorem oli eriti kõrge, et äh, neil oli samal ajal ka väga kõrge tööpuudus. ümberpöördult tähendab see seda, et struktuuripoliitika ja tööpuuduse vähendamine tingib seda, et äh, fiskaallepet rakendatakse ja et meil on äh, stabiilsemad majandus- ja eelarveolukorrad. ka programmiriigid, kellel on olnud väga rasked kogemused, aga me austame neid, kuna me näeme, et raske olukorra läbi, mis seal tekkis, me kogu euroalas ja ka programmiriikides näeme majanduskasvu mm, paranemist ja seda, et tööpuudus väheneb, nii et äh, ilmselt oleme mm, majanduslanguse osas kõige hullema ola, osa juba selja taha jätnud. aga oluline on see, et me ei käituks vastuoluliselt, ühelt poolt me räägime siin äh, ebakonventsionaalsetest äh, rahalistest meetmetest, mida mm, võtab Euroopa Keskpank, kus soovitakse intressimäärasid tõsta, inflatsiooni tõsta kahe protsendini, aga samal ajal soovime tulevikus äh, Eh, stimuleerida investeerimist ja madalate intressimääradega aja ärakasutamist, nii et me peame olema ettevõtlikud. Junckeri kava tuleb toetada, aga tähelepanu tuleb pöörata sellesse, et ei võetaks uusi riigivõlgu, vaid et eh, investeeringud tuleksid erasektorist ja et see toimib, seda me näeme Saksamaa näite alusel. ma saan Portugali kolleegi äh, mitte ainult julgustada, vaid talle ka öelda, et kuna Saksamaal läheb nii hästi ja kuna meie e-, eelarve oli tasakaalus juba kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja soovime seda saavutada kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, siis me investeerime ka rohkem, me oleme kolme, kümnemiljardilise investeerimisprogrammi sügisel koostanud ning nüüd me arutame juba uut investeerimisprogrammi selleks, et veelgi rohkem investeerida. seda me saame aga teha ainult seetõttu, et me pra-, riigina uusi võlgu ei võta, aitäh! Eh, aitäh, härra Brockmann ja nüüd saab sõna härra Cabrita Portugalist ja palun Austriast härra Graineril valmistuda. niisiis, härra Cabrita, teil on sõna, palun. aitäh. ma sooviksin kõigepealt avaldada kahetsust selle üle, et Eurogrupi president härra Dijsselbloem täna siin ei ole Äh, sellepärast et oleks väga oluline, kui tema osaleks sellistel aruteludel liikmesriikide parlamendide esindajatega. ma tahaksin öelda seda, et täna me seisame silmitsi vajadusega äh, mõelda puudustele äh, ja väljakutsetele, mis fiskaallepe meie ette seab. see lepe oli reaktsiooniks sügavale kriisile, kriisile, mis puudutas ka kogu Euroopa projekti meil on vaja majanduskasvu ja töökohtade loomist ja mina leian, et on äärmiselt positiivne, eh, et viimastel kuudel asjade areng Euroopas on hakanud muutuma, Euroopa Keskpank eh, samuti eh, kogu selline leevendamine on poliitikat, mis peavad mõjutama Euroopa reaalmajandust. me ei saa toetada ainult finantssektorit, me peame investeerima eh, sellistesse projektidesse, mis suurendavad Euroopa konkurentsivõimet transporti, energeetikasse, digitaalmajandusse. Eh, samuti on äärmiselt oluline selle leppe paindlikkus, ka see on äärmiselt osuline. Eh, ei saa öelda, et võlaküsimus on ainult Kreeka küsimus üheksateist euroala riiki, enamik eh, nende võlg on rohkem kui üheksakümmend protsenti, nii et, et tihti me, senised meetmed on pigem majanduslangust süvendanud, Euroopa on majanduslanguses, me seisame silmitsi deflatsiooniga, Portugal on siin heaks näiteks. Eh, eh, troika Äh, programmist on äh, nüüd küll loobutud, äh, aga see, kuidas seda programmi Troika poolt kohaldati, vähendas meie konkurentsivõimet ja täna seisab Portugal silmitsi selliste raskustega, mida meil kolme, kolm aastat tagasi veel ei olnud. niisiis Euroopa tulevik sõltub sellest, et me paneksime olulisele kohale innovatsiooni ja arendustegevuse Äh, meil on vaja paindlikkust äh, nende riikide suhtes, mille kohta on kohaldatud ennetavaid meetmeid, äh, korrektsioonimeetmeid selleks, et nad suudaksid oma puudujäägiga toime tulla ja suudaksid arvestada ka majanduse tsüklilisusega, sellepärast et kui ei ole töökohti, ei ole võimalik ka võlga tasuda. aitäh ja nüüd saab sõna härra Kreiner Austriast And.... ja järgmisena härra Guerrieri Itaaliast. So, Mr Kreiner. härra Kreiner, palun. aitäh aitäh, Olli Rehn juhtis tähelepanu sellele, et USA tuli kriisist välja palju tugevana ja tuli välja palju paremini sellest kriisist kui äh, Euroopa Liit, tööpuudus langeb, töökohti on üha rohkem ja majanduskasvu näitajad on palju kõrgemad kui Euroopa Liidus. nii et, et ma arvan, et me peaksime endalt küsima, milles seisneb siis erinevus Euroopa Liidu ja USA vahel, loomulikult on väga palju erinevusi, struktuurilisi, kultuurilisi, aga äh, mis on äh, see erinevus äh, majandus- ja rahanduspoliitika, eelarvepoliitika vahel ja ma arvan, et erinevus seisneb prioriteetides nii Euroopa Liit kui ka USA on paika pannud samad prioriteedid, rekapitaliseerimine, äh, finantssüsteemi restruktureerimine, aga suureks erinevuseks on see, et USA-s on öeldud, et me hoolime majanduskasvust ja töökohtadest, unustame puudujäägi ning Euroopa Liit on käitunud otse risti vastupidi. meie leidsime, et võlgade vähendamine on kõige olulisem, unustagem majanduskasvu, unustagem töökohad. ma arvan, et äh, Äh, sündmuste käik on tõestanud, et meie langetasime vale otsuse, USA pani paika õiged prioriteedid, nii et, et me peame ümber mõtlema, millised meie prioriteedid on. Äh, teiseks äh, tahaksin keskenduda konkurentsivõime teemale peaaegu igas sõnavõtus räägitakse konkurentsivõimest, konkurentsivõimest, konkurentsivõimest, see kõik on seotud vaba turumajandusega, see on seotud sellega, et ettevõtted peavad olema turul konkurentsivõimelised, aga see pole kuidagi seotud poliitikaga. Mm, mina ei konkureeri siin mitte kellegiga teist meie tugevus ei ole mitte selles, et me oleme konkurentsivõimelised, vaid et me oleme koostöövõimelised. kui me suudame teha koostööd ja seda me oleme eh, eh, suutnud, näiteks me oleme kärpinud eh, makse nendel inimestel, kellel raha niikuinii palju oli. küsimus on selles, milleks me peaksime käima selliste konkurentside ees, kui sellest saab kasu ainult see osa ühiskonnast, kellel seda niikuinii vaja ei ole ja samas need, kes abi vajavad, peavad maksma üha rohkem ja rohkem maksma. Äh, koolid ja haiglad ei ole enam tasuta, sellepärast et osa ühiskonnast ei anna oma panust äh, ühiskonda. nii et, et mõelgem koostööle ja mitte konkurentsivõimele ning äh, mulle tundub, et suured edasiminekud on toimunud inimkonna ajaloos siis, kui me oleme teinud koostööd ja mitte siis, kui me oleme konkureerinud. aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna härra Guerrieri Itaalia senatist, palun. aitäh, härra juhataja. ma kuulasin neid esitlusi ja sõnavõtte, mis olid üsna optimistlikud selles osas, millised on meie võimalused, kas majandus äh, võib jälle jalgale, jalgadele saada, kas euroala ja kogu Euroopa Liidus võib olukord paremuse poole muutuda. ning mõnes mõttes on see selline hüpotees, et selline natukene paindlikum eeskirjade rakendamine ja kohandamispoliitikate rakendamine ühendatud struktuurireformidega võiks sellise tulemuseni viia on tõesti õige, et on olnud teatud äh, paranemismärke paljudes liikmesriikides, eriti just nendes äh, riikides, mis on just äh, kriisi tõttu kõige rohkem kannatada saanud. aga me ei peaks ära unustama, et sellised kohanemised toimusid ainult seetõttu, et kogu protsess oli asümmeetriliselt teatud mõttes peale pandud nendele laenu võtnud riikidele. Need riigid, kes olid krediitorid, kes olid ülejäägis, eriti just Põhja-Euroopas, andsid väga vähe omalt poolt selleks, et euroala võiks stabiilseks muuta. selline asümmeetria on väga riskantne teatud mõttes äh, tulevikku silmas pidades. see on riskantne, sellepärast et äh, niimoodi äh, võivad ka praegused poliitikad, ohtlikud poliitikad edasi areneda, need kohanemis poliitikad ei ole tegelikult võlgade ja laenude küsimust nendes riikides lahendanud. meil on vaja tegelikult, kui me tahame tõesti panna toimima seda ametiaega, mis siis meil on vaja sellist majanduskasvu konteksti, kus oleks arvesse võetud konkreetsed poliitikad ning praegu võib öelda, et meil on selline väljundi tühimik see tähendab seda, et Euroopa siseturul on äh, väga suur äh, tühik, mis on vaja täita õigete fiskaal- ja äh, rahanduspoliitikatega, mis peaksid kõik minema sellise sellises suunas, mis jätkuks igal pool mujal. me peame olema järjepidevad, sest muidu ma pelgan, et et see, mis me praegu teeme, võib meile väga kalliks maksma minna tulevikus. me peame olema natukene ettevaatlikud ja võtma arvesse ka olukorda ja mina tahaksin seda just rõhutada tulevikku silmas pidades, aitäh no,! ma arvan, et nüüd on aeg anda sõna vastusteks ja märkusteks meie peaesinejatele ja alustame härra Reersist. kas te sooviksite neid sõnavõtte kommenteerida? jah, miks mitte? teen lühidalt. kõigepealt eh, tahaksin eh, avaldada tunnustust Portuga-, Portugalile. Teie rahandusminister teatas möödunud nädalal, et te olete valmis eh, tagasi maksma IMF-i laenud ennetähtaegselt. meie tegime sedasama paar aastat tagasi ja seda tänu struktuurireformidele ja eelarvedistsipliinile. see oli ainus viis, kuidas me saime edasi liikuda, ainus viis, kuidas kriisist välja pääseda. meie olime ka siis programmialune riik ja meil õnnestus programme täita ennetähtaegselt ainult äh, kolm aastat tagasi, kui äh, ma eelarvekomisjoni juhina äh, siin parlamendis sõna võtsin, siis ma rääkisin sellest, kuidas eelarvedistsipliin saab olla kooskõlas investeeringutega. ja ma arvan, et oma sõnavõtus siis ma suutsin seda tõestada ja Läti näide tõestab ka seda, et eelarvedistsipliin ei takista investeeringute tegemist meie, kui meie olime abiprogrammi all, siis jah, rakendasime eelarvemeetmeid, aga me kunagi ei kärpinud äh, avalikku sektorisse tehtavaid investeeringuid. on täiesti selge, et antud olukorras ei sobi üks lahendus kõigile, see on täiesti selge äh, nii keskpanga äh, kogu selline leevendamine kui ka kapitaliturgudealased äh, õigusaktid, mis nõukogu välja pakkus ja Junckeri kava on kõik osaks äh, lahendusest. tahaksin rõhutada, et rahandusministrid ECOFIN-i kohtumisel otsustasid, et Junckeri kava ei vähenda kindlasti äh, tead-, täiendavate eelarvereformide vajalikkust ja eelarvedistsipliinist kinnipidamist ning äh, struktuurireformide läbiviimise vajadust äh, liikmesriikide tasandil. see on lihtsalt täiendav vahend investeeringuteks liikmesriikide tasandil. aga see kõik ei tähenda seda, et me võime eelarvedistsipliini nüüd kõrvale heita, tegemist ei ole ainult liikmesriikide programmidega, Junckeri äh, Äh, plaan näeb ette siis erasektori investeeringute kaasamist ja osaleb ka Euroopa Investeerimispank ja äh, toetatakse tõesti ainult neid äh, projekte, mis on tulusad. selliseid projekte, mida võib-olla liikmesriigid ise läbi ei viiks tulumaks. viimasel ECOFIN-i kohtumisel võtsime me äh, vastu äh, emaettevõtte ja tütarettevõtte direktiivi muudatused äh, tulude ümberjagamise kohta ning selle õigusakti kohaselt tuleb siis tulumaksu maksta seal, kus tulud tekivad, nii et, et ei ole võimalik lihtsalt maksustamist siis näiteks emaettevõttelt tütarettevõttele vastupidi üle kanda ning äh, tahaksin lõpetada äh, vastates küsimusele, mis mulle esitati juba siis, äh, kui olin ECONi komisjonis, majandus- ja rahanduskomisjonis. jah, ameeriklased on tõesti olnud väga edukad Äh, kui te äh, mäletate, siis äh, möödunud nädalal USA dollari kurss pisut kõikus, sellepärast et USA majanduskasvu näitajad olid madalamad kui oodati. see kõik näitab seda, et me elame ülemaailma globaliseerunud maailmas ning majandusreeglid kehtivad kõikjal ma ei usu, et me saame neid reegleid hakata kuidagi muutma või moonutama aga milline on oluline erinevus USA ja meie majanduse vahel? kõigepealt on äh, meie sissetulekute äh, erinevused palju väiksemad äh, nelikümmend protsenti meie eelarvest Lätis näiteks läheb tervishoiule ja sotsiaalkaitsele. Äh, kui me saaksime selle nelikümmend protsenti pandi majanduskasvu, siis oleks tulemused hoopis teistsugused. Ameerika on Ameerika, aga Euroopa on võrdsusel rajanev manner, manner, kus meil on sotsiaalne kaitse. meie hoolime äh, sellest, et sissetulekud on ebavõrdselt jagunenud, me hoolime sellest rohkem kui ameeriklased ja see on äh, võib-olla kõige olulisem erinevus meie majanduse ja Ameerika majanduse vahel ma usun, et me kõik oleme ühel seisukohal, et see on asi, mida me soovime, me soovime, et meil oleks sotsiaalne võrdsus. me oleme valmis maksma kõrgekvaliteedilise tervishoiu eest ja loomulikult me vajame täiendavaid investeeringuid majanduskasvu, aga mitte mingil juhul ei tohi seda teha sotsiaalvaldkondade arvelt ning me ei saa seda teha ka suuremate võlgade arvelt. ja nüüd härra Rehn, kas teie sooviksite ka omalt poolt midagi öelda kokkuvõtteks? aitäh, ma teen tõesti lühidalt, sellepärast et olen suuresti nõus eelkõnelejaga, toetan paljusid tema seisukohti. Portugali osas Äh, jah, Portugalist oli meil kaks suurepärast sõnavõtjat. ma leian, et see, mis juhtus Portugalis, on tõesti lootust sisendav. Äh, samuti tuginedes Iirimaa ja Hispaania kogemustele, nemad on suutnud õigeaegselt abiprogrammidest vabaneda või isegi enneaegselt ning need riigid on taas majanduskasvu teel ning me oleme näinud, et ka tööhõive olukord on paranenud. ma tean, et ajad on olnud rasked ning ma äh, hindan tõesti neid raskeid otsuseid, äh, mis on mõjutanud tavainimest, tavaliste inimeste elu, aga need otsused äh, on hakanud vilja kandma ning on oluline, et me seda tunnistame, et kui programme tõesti tõhusalt ellu rakendatakse, siis need võima-, need aitavad riikidel oma majanduse jalule seada, oleme seda näinud Iirimaa, Hispaania ja Portugali puhul ja olen härra Mutapintoga nõus, et reeglid peaksid olema kõigi liikmesriikide jaoks samad. Leedu äh, koha pealt, mis siis liitus euroalaga selle aasta esimesel jaanuaril, Äh, tahaksin Leedut õnnitleda ja kui mõni veel mäletab, siis äh, möödunud aastal, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal liitus Läti ja kahe tuhande üheteistkümnendal aastal Eesti, nii et, et kõik Balti riigid on otsustanud, et nad tahavad äh, olla seotud Euroopa Liidu poliitilise ja majandusliku tuumikuga ning kui vaadata majanduskasvu määrasid nendes riikides, see on nende riikide jaoks olnud hea otsus sellepärast et eh, nad on suutnud ligi tõmmata välismaiseid otseinvesteeringuid eh, ning see on taganud suure majandusliku ja poliitilise stabiilsuse ja see on toetanud majanduskasvu nendes riikides viimastel aastatel. troika tulevik. härra Cabrita mainis seda oma sõnavõtus, Euroopa Parlament oma suhteliselt hiljuti koostatud raportis, raportis, mis koostati möödunud aastal, eh, kutsub üles läbi vaatama Euroopa Liidu ja IMF-i eh, loodud troika tegevust. võib-olla mäletate, et kahe tuhande kümnenda aasta alguses olid liikmesriigid need, kes nõudsid, et Rahvusvaheline Valuutafond peab olema kaasatud, sest et täiel määral ei usaldatud äh, Euroopa Komisjoni sõltumatust ja ei usud, usaldatud ka äh, komisjoni professionaalsust. minul ei ole selle kohta mingeid kahtlusi, aga mõned inimesed kahtlesid selles. niisiis äh, valik äh, tollal oli, et, et mitte seda ülesannet ei viiks ellu Euroopa Komisjon, kellel on demokraatliku aruande kohustuslikkus, vaid tugineti siis troikale selles äh, läbivaatamises on jõutud järeldusele, et demokraatlik aruandekohustuslikkus on tagatud läbi Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi, aga ma pean äh, tuginedes oma kogemustele ütlema, et isegi tulevikus juhul, kui mõni riik satub kriisi ja kui on majanduse kohandamiskavad, siis meil on vaja neid oskusteadmisi ja seda infot, mida suudab anda Euroopa Keskpank ning äh, ühtne järelevalvemehhanism, sest et äh, äh, seal on info ja seal on oskusteadmised Euroopa Liidu pangandus- ja rahandussüsteemi kohta. lisaks sellele me peame vaatama, kas liikmesriigid soovivad endiselt saada ka äh, rahvusvahelise valuutafondi rahastamist ja kui nad soovivad, siis IMF-il on väga ranged reeglid, mis näevad ette, et kui fond raha eraldab, siis neil peab olema ka õigus programmide osas kaasa rääkida. niisiis ma toetan täielikult seda, et vaadatakse uuesti läbi Euroopa Liidu ja IMF-i troika äh, tegevus ja see võiks olla osaks siis majanduse juhtimise ulatuslikumast läbivaatamisest Euroopa Liidus ja eriti euroalas. euroala peaks äh, saama oma esinduse IMF-i ja siin pöördun teie poole, sest liikmesriigid siiamaani on blokeerinud euroala välisesinduse küsimust see tähendab, et Euroopa ei suuda IMF-is oma täit potentsiaali ära kasutada ja see on kahetsusväärne. selle asemel, et oma jõudusid IMF-is, G20-s ja teistes rahvusvahelistes majandusfoorumites ühendada äh,, äh, äh, äh, äh praegu äh, anname me võimaluse G kahtekümmet juhtida Hiinale ja USA-le, nii et, et teie ja teie valitsuste otsustada on, kas Euroopa ei suuda kasutada oma potentsiaali või me tõesti kasvame ja asume sellele kohale, mis meile nendes rahvusvahelistes organites peaks kuuluma. ning lõpetuseks stabiliseerimine ja majanduskasv, me oleme eh, liikunud nüüd stabiliseerimisfaasist eh, majanduskasvu ja investeeringute faasi, nagu härra Moskovitši täna hommikul väga selgesti ütles, ning pangandusliit eh, ning finants leppe on väga olulised. me peame jätkama äh, neid äh, majanduskasvule suunatud poliitikaid, me peame edendada investeeringuid, tugevdama reforme ning hõlbustama äh, laenude andmist. Need on viisid, kuidas saab suurendada majanduskasvu ja parandada tööhõivet Euroopas. aitäh, aitäh, härra Rehn ma tõesti tänan teid teie sõnavõtu eest ja eriti tahaksin eh, teid tänada selle kohta, mida te Euroopa poliitilise ja majandusliku tuumiku kohta ütlesite ja kas härra Hannigan soovib omalt poolt ka midagi lisada? jah, ma teen väga lühidalt, tulles tagasi eh, Portugali eh, kolleegi sõnavõtu juurde Äh, nagu Iirimaa, ka nemad seisid silmitsi säästuprogrammiga, reeglid äh, kehtestati ja meie pidasime nendest reeglitest äh, kinni ja mina ei tahaks ka, et mingit liikmesriiki hakatakse eraldi kohtle-, eriliselt kohtlema. me teame, et võlakriise on olnud mitmetes liikmesriikides, näiteks minu riigis, ja see kohandamisprogramm tegelikult ei ole siiamaani suutnud võlaprobleemi lahendada, võib-olla seda oleks pidanud teha Äh, ja mis toimib ühes liikmesriigis, ei pruugi toimida teises. ma arvan, et äh, äh, muidu valimistel poliitiline tasakaal mõnedes liikmesriikides muutub ja Äh, nii me jõuame olukorda, kus iga liikmesriik hakkab taotlema endale erikohtlemist. Äh, see ei ole lahendus, me peame aru saama, et Euroopa Liidus on meil äh, reeglid, me põhineme aususel ja õiglusel ja nendest reeglitest tuleb kinni pidada. aitäh! suur tänu! ja nüüd jätkame oma tegevusega ja vahetame koosoleku juhatajat Roberto Gualtieri võtab äh, juhatamise nüüd üle. No, I think you can stay here, yes. jah, ei, ei pea kohta vahetama. Thank you uh,, next speaker. suur tänu, järgmisena saab sõna proua Neperus uh, Hollandist suur tänu stabiilne euro on väga tähtis. kui me tahame taastada hea finantsolukorra ja jääme stabiilsuse ja kasvupakti juurde, me peame sellest kinni hoidma, samuti on väga oluline, et liikmesriigid äh, austaksid äh, mängureegleid see on see, mida me oleme võlgu nendele riikidele, kes on juba pidanud väga palju ohverdama. Hollandis on olukord selge, et me peame äh, pingutama ja tagama selle, et me saame sotsiaalkindlustussüsteemi äh, jätkuvalt äh, tagada. on vaja maksumuudatusi ja kõike seda, et sellele peab toetuse andma parlament, aga igal juhul ma leian, et me peaksime minema veelgi kaugemale. ja me ei tohiks oma valvsust kaotada lähtudes sellest arutelust, mis meil siin senini on toimunud, peame me arvesse võtma seda, et meil on Euroopa eelarve ja komisjonil on seal väga oluline roll täita. Hollandi parlamendi liikmetena ootame me neid omavahendite deta-, teemat äh, puudutavaid detaile ja loodame, et reeglid saavad olema läbipaistvad ja see aitab äh, tagada selle, et komisjon koos Euroopa Liidu eelarve raames täidab oma ülesandeid, aitäh! suur tänu! Äh, härra Mue Prantsuse Rahvusassambleest suur tänu, lugupeetud äh, juhataja, ma tahaksin tulla tagasi selle juurde, mida ütles Austria kolleeg, kui ta rääkis USA-st. USA tuli kriisist väga kiiresti välja kahe tuhande üheksandas aastaga võrreldes ning on kasutanud äh, tugevat ekspansionaalset äh, rahapoliitikat ja tegelenud eelarve tasakaalustamisega ja on saavutanud majanduskasvu. Euroopas ei ole me seda teinud sellepärast et eelarvepoliitika äh, Euroopa tasandil on väga keeruline. me ei ole kunagi varem äh, koordineerinud eelarvepoliitikat. me jätkame erinevate põhjendustega ja igasugu, erinevad liikmesriigid kasutavad oma reegleid ilma hindamata, mida need poliitikad üheskoos kaasa toovad. kui me räägime eelarve konsolideerimisest, siis ühisest konsolideerimisest, siis see toimib sest saadakse kasu ka partnerite majanduskasvust ja tagatakse oma majanduskasv ja õnnestub eelarve puudujääki vähendada, sest ei ole majanduskasvu langemisest, vähenemisest tulenevaid sissetulekuprobleeme. aga kui me ei tegutse üheskoos, siis me jõuame olukorda, kus on Euroopa. see, et majanduslangus on olnud nii suur, sest kõik on kasutanud ühesuguseid meetmeid stru-, äh, struktuuri tasandil on muudatusi küll tehtud, aga samas on väga paljudes teistes valdkondades äh, kaotatud ja tulemuseks on see, et majanduskasvu ei ole ja eelarve puudujääk väheneb väga vähesel määral, see on tõsine probleem ja meil on vaja midagi teha, nii nagu äh, Äh, Jean-Claude Juncker ütles, meil on vaja majanduspoliitika koordineerimist, eriti eelarve koordineerimist, majanduse juhtimist ja minu arvates see on asendamatu selleks, et äh, välja tulla sellisest olukorrast, kuhu me oleme jõudnud, aitäh! suur tänu, järgmine kõneleja äh, Prantsusmaalt taas kord proua Keller Prantsuse senatist suur tänu, lugupeetud äh, koosoleku juhataja, lähtudes äh, kolleegi sõnavõtust, kes rõhutas meie omavahelist sõltuvust äh, Euroopa riikide osas, tahaksin ma samuti rõhutada, nagu te teate, siis Prantsusmaa on üle, liigse eelarve puudujäägu, jäägi tõttu tõsise jälgimise all ja meie vastutus suure riigina, ühe olulise Euroopa majandusena peame me tegutsema. meil on vaja ellu viia tõhusad korrektiivsed sääst-, jätkusuutlikud äh, meetmed selleks, et eelarve puudujääki vähendada äh, see äh, rakendamine on hilinenud, ka nii nagu teistel on meil raske reforme ellu viia näiteks pensionite valdkonnas Eh, valdkondades, eh, kus eh, meil on tulud seotud väga oluliselt kulutustega ja on teatud piiravad meetmed meie tööjõuturul. komisjoni uus tõlgendamine seoses stabiilsuspakti paindlikkusega, millest anti kolmeteistkümnendal jaanuaril Strasbourgis teada, aga mõistame, et see ei muuda meie kohustust teha olulisi jõupingutusi selleks, et parendada meie riigieelarve puudujääki ja komisjoni dokumendis on kirjas, et meil on vaja olulisi äh, reforme äh, lühemas perspektiivis äh, konkreetselt ja me peame sellest lubadusest kinni. teiseks mis puudutab majanduskasvu ja seda arutelu, mis meil toimus seoses Junckeri kavaga, tahaksin siinkohal öelda, et äh, see on oluline, selle tõhusus on tähtis, selle mõju on oluline selleks, et luua uus äh, dünaamika majanduskasvus, aga ka usalduse valdkonnas. meie majanduste omavaheline sõltuvus äh, tähendab seda, et kõik see sõltub meie plaani tõhususes, me peame andma uut lootust tööhõives meie Euroopa Liidus, suur tänu. aitäh. härra Veslun Rootsi parlamendist, palun järgmiseks. suur tänu. ma ei tea, kas ma julgen siin midagi öelda, sest Äh, senini on sõna võtnud ainult euroala riigid, loomulikult me toetame seda lähenemist. toetame seda, et meil on vaja ranget eelarvedistsipliini. meil oli peaminister, kes kirjutas raamatu, et kes äh, võlgadesse langeb, ei ole kunagi vaba ja see on see, mida me ka tegelikkuses oleme rakendanud, meil on äh, teatud eelarvereeglid Eh, mille tõttu on raske eelarve puudujääki suurendada, aga ka meie oleme pidanud seda läbi elama. kuulates eh, siin kolleege, on üks küsimus, mida meie tegime, eh, mis võib-olla Euroopa arutelust on välja jäänud. poliitika, maailm tegutses käsikäes ettevõtlusega, Eh, ametiühingutega ja vabaühendustega selleks, et tegutseda. see tähendab, et õiglaselt jaotus see koormus nende vahel, kellel oli väga palju kapitali ja raha ja nende vahel, kellel ei olnud väga palju, sest kõik kannatasid teatud määral eh, selle kriisi tõttu. meie leiame, et väga oluline on see, et kui säästetakse, on vaja seda teha arukalt ja vahetevahel võib küll loomulikult kriitikat teha, see võib olla problemaatiline, kui inimesed on vaesed, kui neil ei ole leiba lauale panna, sest eh, ne, tänu eelarvereeglitele, siis peab hakkama järele mõtlema, kas on midagi täiendavat, mida Euroopa saaks teha, midagi, mida me saaksime üheskoos teha et tagada, et meie katsumused lõpeksid, et vaesed meie, meie riikides ei kannataks enam, see puudutab loomulikult makse, aga teisest küljest ei tohi me silma kinni pigistada nende ees, kes käivad supiköökides, sest neil ei ole endale toidu ostmiseks raha. piiriülene koostöö vabaühenduste vahel ja poliitikamaailmaga on oluline aga samuti peab see olema kooskõlas äh, reformidega ja tugevdatud sellega. reforme ei saa teha kiiresti. meie reformid võtsid kümme aastat, see võtab aega, aitäh. aitäh, see lepe puudutab kõiki osalisi, sealhulgas ka Rootsit ja osaleda saavad kõik need, kes ei kirjutanud alla ega ratifitseerinud seda, nii nagu järgmise kõneleja riik, äh, Ühendkuningriik, Lord Davis. suur tänu. see ei olnud minu isiklik probleem, et me sellega ei liitunud ja mul on sellest väga kahju, et me ei liitunud. Äh, Olli Rehni ja härra Hannigani sõnavõtud on olnud väga muljetavaldavad ja julgustavad kui härra Tissenpool äh, konkreetselt Kreeka kriisi ei lahenda, siis mul on väga äh, kahju, et ta on oma prioriteedid äh, valesti sättinud. meil on palju uusi meetmeid, millega viimastel aastatel välja on toodud, tuldud peale kriisi, osad, enamus neist on päris head, aga ühest asjast tunnen ma puudust ja selge on see, et me kannatame Euroopa Liidus ja eriti just euroalas. ja see puudutab seda, et meil ei ole mingisugust äh, automaatset äh, stabiilsusmehhanismi, sellist, nagu meil on äh, konkreetsetes liikmesriikides, näiteks kui me võtame tööhõive või sotsiaalkindlustussüsteemi, siis igas riigis maksavad töötajad või, või siis tööandjad sinna fondi ning see toimib eh, igal pool, eh, kus on väga suur eh, töötus ja seal, kus maksed on suuremad, seal on loomulikult töötus väiksem. ja me näeme, et erinevad piirkonnad on siinkohal omavahel seotud ja need, kellel on äh, vaja abi, saavad abi ja see toimub äh, justkui selle tsükli vastu ja see on väga kasulik äh, mehhanism, mida meil kahjuks Rahaliidus ei ole. ja see on üks ettepanek, mida ma omalt poolt teeksin. loomulikult ma mõistan, et seda ei saa teha toorelt, liikmesriigid me ähm, kasutavad erinevaid vahendeid ja äh, meil on vaja paika panna Euroopa Liidu miinimum ja siis liikmesriigid saaksid sinna lisada omalt poolt, kui nad seda tahavad. teiseks struktuuri ja tööhõivemäär, need on erinevad kogu Euroopa Liidu ulatuses ja ei oleks õiglane kus struktuurne tööhõive on madalam, peaks subsideerima teiste piirkondade kõrgemat töötust ehk siis peaks vaatama seda töö, töötuse määra muudatust äh, konkreetsetel juhtudel. ja seetõttu äh, käivituksid vastavad toetusmaksed ja minu arvates see oleks väga kasulik äh, meede, kui midagi sellist oleks võimalik ellu viia ja mul on väga kahju, et keegi ei ole senini sellist ettepanekut teinud, aitäh. aitäh. jah on tulnud küll ettepanek äh, töö turuautomati, automatiseeritud äh, stabiilsusmehhanismi kohta, aga ma tänan teid äh, teie sõnavõtu eest. järgmine kõneleja, härra Kallemets Eesti Parlamendist. Yes, uh, thank you very much. aitäh, härra juhataja. ma tahaksin, et me ei uh, kurdaks nii palju. see, et me siia täna kokku oleme tulnud, annab meile võimaluse analüüsida statistilisi andmeid, mis on äh, meile välja pakutud ja ma juba alguses juhtisin teie tähelepanu sellele, et ilmselt Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia eesmärgid ei ole seotud majanduskasvuga, seda kui me vaatame neid suurepäraseid statistilisi näitajaid Soome põhjal, siis äh, strateegia kakskümmend kakskümmend äh, Äh, eesmärgid, et siis need ähm, majanduskasvu äh, seos lisaeelarve äh, puudujäägiga on üks küsimus. siin räägiti majanduskasvupoliitikast ja eelkõneleja ilmselt mõtles selle all, et tuleb rohkem avaliku sektori raha kulutada. nii nagu väga õigesti öeldi, tuleb vaadata Portugali, Iiri ja Läti küsimusi ja seal saavutatud, aga on ka Taani, Slovakkia, Poola, Tšehhi Vabrik, Eesti ja teised riigid, kes on suutnud jätkusuutlikku kasvu luua ilma riigi öö, raha kulutuse suurendamiseta. tahaksin korrata härra Olli Rehni sõnu ALDE fraktsiooni koosolekul kui ma õigesti mäletan, et äh, eelarve puudujääk ja lisavõlg, kui see toodaks äh, majanduskasvu, siis ilmselt Itaalia, Hispaania ja Prantsusmaa oleksid Euroopa äh, tšempionid majanduslikes näitajates, aga ilmselt see nii ei ole, nii et me peaksime kasutama võimalust ja vaadata neid arvnäitajaid, mis meie ees on, aitäh! aitäh! Rumeenia senatist. proua Gretu, palun. aitäh. aitäh, räägin rumeenia keeles. kakskümmend üheksa liikmesriiki on eh, Euroopa Liidus, kellel on erinevad eh, arengutasemed, makro- ja mikromajanduslikud erisused. ühtsed meetmed nende majanduste tervemaks muutmiseks ei toimu, sest toimi, sellepärast et tulemused oleksid tegelikkuses erinevad ning probleem, mis praegu tekib, on see, kuidas me, millised on need hindamiskriteeriumid ning majanduslikud näitajad ja mõõdikud? kuni kriisini oli meil stabiilsuspakti näitajad ning skp näitaja oli põhiline, mille abil äh, üritati tegutseda. Iirimaa oli kriteeriumiga vastavuses ja valitsus oli väga vastutustundlik, aga vaatamata sellisele käitumisele olid nad ikkagi kriisi all väga suured kaas-, kannatajad. siis, kui kriis puhkes, paluti valitsustel koostada aruande majanduslikust olukorrast, mõistmaks miks olukord oli nii hulluks läinud kriisi tõttu. sellele aruandele lisati väga palju põhjendusi ja esitati siis küsimus, et kas skp näitaja on tõesti see kõige äh, parem näitaja. sellel aruandel oli kolmekuine väga edukas äh, periood ja siis see unustati. ning äh, kuidas see hindamine ikkagi toimub? kui me kasutaksime makset, makseid skp asemel või siis rahastamise määra. sellisel juhul oleks olukord teistsugune, meil oleks põhjendused teised ning ka lahendused oleksid teised. me peaksime selle üle mõtlema. aitäh. Küprose parlamendist. proua Neofitu, palun härra Neofito, aitäh! siin kõige, selles kõiges, mis me siin viimase aastate jooksul oleme näinud, on üks paradoks peidetud. meie põlvkond kurdab, et äh, oleks õige aeg kätte jõudnud, et me, makstakse võlad kinni, mida meie eellased on äh, võtnud. aga samas teised ütlevad, et äh, me peaksime äh, laenu suurendama, me peaksime juurde laenu võtma. ja see tähendab seda, et me jätame selle laenukoorma järgnevatele põlvkondadele. aga mina ei leia, et see on õige moodus, kuidas asja lahendada. minu oma koduriigis räägitakse sellest, et meil on vaja Euroopa solidaarsust aga me unustame ühe teise olulise aspekti. nimelt, et äh, solidaarsusega peab lisanduma ka õiglus ning ilma nendeta ei ole võimalik äh, asju lahendada, sest äh, lihtsalt võlg lükatakse teiste õlgadele. majanduskasv, kui see tuleb, kui see tuleb suuremate laenukoormate abil, ei ole jätkusuutlik lahendus, seetõttu meil on vaja majanduskasvu kaasata fiskaalkonsolideerimise raamistiku. kriis on andnud meile võimaluse lahendada mõningad lahtised küsimused ja oma majandus- ja rahandusliidu puudujäägid kõrvaldada, me saame kriisi kasutada ära. me saame siit kasu lõigata kuidas äh, saame mooduseid, kuidas järelevalvesüsteemi parandada ja pangandusliitu lõpule viia. niimoodi on meil võimalik äh, lahendada ära need probleemid, mis on äh, siiani olnud Majandus- ja Rahandusliidu ees tahaksime vältida ka seda, et et me ei lükka seda koormust äh, ka Euroopa maksumaksjate õlgadele, kui MF äh, riigist on lahkunud. meie Küprosest teame selle kohta kõik, äh, mida tähendavad meno-, memorandumid ja kohandamisprogrammid ja nii edasi. ning IMF toob endaga kaasa küll väga palju teadmisi ja know-how, aga siin jah, meil on nendelt väga palju õppida. aga mulle tundub, et äh, Euroopa Liit, kui ta tahab äh, tulevikus olukorda parandada, siis tuleb vaadata eeskirjad üle. võib-olla tuleks vaadata, millised on liikmesriikides olukorrad, eeskirjadest tuleb kinni pidada sest kui me teeme erandeid, sellest võib tulla väga suur probleem, aitäh. Äh. aitäh lõpetame oma kõnelejate nimekirja koostamise. kõnelejate nimekiri on nüüd läbi, nii et annan siis sõna meie peakõnelejatele. minister Reis siis esimesena. aitäh, härra Gualtieri lisaks sellele, mis ma juba enne ütlesin esimese küsimuste-vastuste vooru järel, siis ma olen täiesti nõus Küprose kolleegiga, kes just praegu sõna võttis. on väga huvitav jälgida ka, millised äh, on inimeste reaktsioonid, siin rõdul on väga palju noori inimesi, ja meie rääkisime siin laenudest, mida teie peate kinni maksma. Teie olete need, kes tegelikult maksavad meie võetud laenud kinni nii et äh, oleks äh, kindlasti kasulik kuulda, teil on kasulik kuulda, millised teie ees olevad probleemid aastakümnete pärast on. kui me tegutseme nii lühinägelikult edasi, nagu me seda enne oleme teinud. ma olen täiesti nõus äh, Küprose kolleegiga ja ma tahaksin tuletada meelde seda, mida ütles härra Sutovski kui me perekonna eelarvet koostame, siis me ei taha ju, et lapsed ja lapselapsed maksavad meie plaanid kinni. miks siis äh, peaks riik niimoodi kavandama oma eelarve küsimusi ja kasutama teistsuguseid instrumendi? me peaksime siin paralleele tõmbama perekonnaga, me peame mõtlema, kuidas võlakoormat vähendada ja kuidas on võimalik raha juurde tuua, toota ja et kuidas sellest on võimalik äh, kasu saada selleks, et uued põlvkonnad saaksid sellest rohkem kasu, selle asemel, et neile suuremat koormust peale panna. sest tundub, et eelmise poliitikatsükli ajal oli see väga iseloomulik mõtlemine. Thank you, Mr Hannigan. härra Hannigan, palun. Uh, thank you, chair, I just aitäh, härra juhataja, tahaksin välja tulla mõne märkusega. Rootsi esindaja ütles, kuidas, rääkis sellest, kuidas Rootsi sai kriisist välja, see eh, toimus sel-, seetõttu, et ühiskond tegi koostööd, Iirimaal on meil samasugune kogemus, ma ei hakka väitma, et Iiri inimesed armastavad meie valitsust nende meetmete pärast, mis me ette võtsime, aga toon ühe näite. troika perioodi ajal meie riigis ei kaotanud me ühtki päeva öö, eh, käed rüpes, me tegutsesime, me selgitasime, milline on olukord, me rääkisime ametiühingu ametiühingatega, tööandjatega, me tahtsime, et nad mõistaksid, milline see olukord on meie ees, me töötasime käsikäes üle kogu riigi ja see aitas kaasa. siin mainiti ka neid meetmeid, mida kasutatakse, näiteks ühtne järelevalvemehhanism, pangandusliit, institutsioonid on ka teisi meetmeid vastu võtnud ja instrumente ja kõik on nõus, et see on nõus no võib-olla mitte sajaprotsendiliselt, aga laiaulatuslik äh, nõusolek on olemas, investeerimiskava ja nii edasi, nii et institutsioonid on äh, välja töötanud meetmeid, mis meid aitavad, aga siin üks kõneleja ütles, et on ka teisi ettepanekuid, mida saaks äh, järgida ja me peame tagama seda, et me lihtsalt ei jää käed rüpes seisma, kui me tahame kriisist välja tulla, siis on vaja uusi meetmeid, nii et puhkehetke meil ei ole. Thank you aitäh, Olli Rehn, palun. aitäh, Roberto. ma tahaksin tänada lord Davidit tema sõnavõtu eest ja lordide koda väga analüütilise ja ana- ja olulise asjakohase äh, aruande kohta mis on euroopa liidu majanduspoliitikate kohta äh, koostatud ma olen seda suure huviga lugenud ja ma leidsin et see on väga kasulik niimoodi on võimalik meie poliitikaid paremaks kujundada. nagu härra Gualtieri ütles, siis eh, meie lähiminevikus on tulnud ka automaatsete stabilisaatorite kohta ettepanek välja, see on selline vastuoluline teema Euroopas. USA-s korraldati see natuke teistmoodi, niimoodi, et föderaalne eelarve on suurem, samas kui üksikud osariigid eh, ei saa võlgu võtta ja see on tekitanud äh, äh, siis majanduskasvu ja mingisuguseid äh, võlalunastuse ja bail-out reegleid seal ei ole, nii et kogu kontseptsioon on hoopis teistmoodi üles ehitatud. ma arvan, et ka meie hakkame seda arutama, kui me majandusjuhtimispoliitikat üle vaatame Euroopa Liidus, me üksikasjadesse ei lasku, aga ma tahaksin ütelda, et see juhtsuunis või põhimõte peab olema järgnev igasugune solidaarsuse suu-, suurendamine peab käima käsikäes suurenenud vastutusega. nii et solidaarsus ja tugevus, see on meie majandusjuhtimise reformi põhimõte. mis puudutab härra Kallemetsa sõnavõttu, siis ma tahaksin teda tänada selle eest, viidete eest, millega ta välja äh, tuli Hispaania on natuke teistsugune, teistsuguse minevikuga, hiljuti on nad äh, reforme läbi viinud palju tugevamalt kui Itaalia või Prantsusmaa, aga ma pean ütlema, et väga suur äh, fiskaalpuudujääk äh, võrdub kiire kui see siis võrduks kiire majanduskasvuga, siis äh, Itaalia, Prantsusmaa oleksid äh, Euroopa Liidu me-, äh, tšempionid, Jaapan oleks siis maailma meister ning Soome oleks põhja, Põhja-Euroopa meister, aga nii see ei ole, nii et me peame põhjuseid mujalt otsima, kaasa arvatud siis majanduslikest reformidest ja investeerimiskavadest. härra Moe mis puudutab äh, rahanduspoliitikat, äh, minu arvates oli väga huvitav üks asi, mis te ütlesite. ja ma tahaksin edasi minna selle mõttega, viimase kuue aasta jooksul oleme me näinud väga suurt äh, muutust, keskpanga roll on suurenenud Euroopa alas märgatavalt nende poliitiline lähenemine on suurenenud, me näeme, et nad on vastu võtnud väga palju erinevaid ähm, meetmeid, näiteks kogu selline leevendamine, raha, äh, poliitilised otsetehingud ja nii edasi ja nii edasi, Rahandusliidu ülesehitamine peaks muutma Euroopa Liidu äh, rahandussüsteemi palju tugevamaks, kui see enne oli. ja fiskaal- ja majanduslikust küljest oleme näinud seda, et üritatakse majandusjuhtumist tugevdada ja üritatakse stabiilsusmehhanismi Euroopas üles ehitada, kõik see tähendab seda, et mis puudutab äh, makromajandusliku ja fiskaalpoliitika suveräänsust ühelt poolt ja teiselt poolt äh, pangad ja finantsinstitutsioonid äh, finantssüsteemi poolt, on euroala palju paremini varustatud äh, tuleviku tormide vastu ja uute kriiside ees tulevikus, mis tähendab seda, et see läheb meile sotsiaalselt ja majanduslikult vähem maksma tulevikus, aga lisaks sellele oleme me loonud poliitika koordineerimise süsteemi, mis üritab kriise vältida ja tahab siis sellist jätkusuutlikku, kestlikku majanduskasvu äh, paika panna me mõistsime, et äh, ennetamine on alati parem kui äh, vigade parandamine, see on siis see, mida me õppisime kriisi tagajärjel. ning me tahame toetada äh, tööhõive kasvu Euroopas, see on ilmselge. aitäh, et tulite täna siia, jätkakem seda dialoogi ka tulevikus, aitäh! Thank you, Olli, thank aitäh, Olli, aitäh kõigile teistele väga huvitava äh, sessiooni eest ja lühikesed äh, kommentaarid ka minu poolt äh, nende teemade kohta, mida tõstatati. esiteks tahaksin rääkida sellest, et mida me üldse peaksime arutama, kui me arutame fiskaallepet ma arvan, et üsna märkimisväärne on see, et ainult üks kõneleja, kolleeg Hannigan, viitas selgelt äh, praegusele olukorrale fiskaalleppe rakendamisega seoses äh, liikmesriikides. enamus kolleegidest, kui nad viitasid äh, fiskaalleppest tulenevatele kohustustele, tasakaalus eelarve ja nii edasi, siis see, millest nad tegelikult rääkisid, olid kohustused, mis tulenevad majandus- ja kasvupaktist, sellepärast et see, mis ajalooliselt on toimunud, seda on huvitav meile meelde tuletada. Ähm, Olli Rehn muidugi osu-, osales selle väljatöötamisel, ka mina olin, osalesin läbirääkimistel ähm, nii et mis need äh, täiendavad nõudmised on, mis tulenevad fiskaalleppest majandus- ja kasvupaktile. põhimõtteliselt äh, fiskaallepe ütleb, et äh, liikmesriik peab Euroopa Liidu õigusakte järgima, aga neid tuleb igal juhul järgida. iga rahvusvaheline ja luua rahvusvaheline lepe selleks, et öelda, et tuleb õigusakte järgida, seda ei olnud vaja. aga tegelikult see, mis toimus ähm, öeldi, et Euroopa Liidu õigusaktid peavad olema esmatähtsusega ning siis mm, toimusid läbirääkimisega et ähm, tasakaalus eelarve äh, vastavalt äh, Euroopa Liidu äh, õigusaktidele, et tasakaalus eelarve sellisel kujul, nagu seda on määratletud Euroopa Liidu õigusaktides, muuhulgas ette nähtud paindlikkus. fiskaallepe ütleb, et see, mida, mille tuleb järgida, see on määratletud Euroopa Liidu õigusaktides. nii et mis siis on fiskaalleppe pärand? see ei loonud midagi uut, sellepärast, et äh, erinevus on tegelikult väike, see on seotud meie võlareeglitega ja nii edasi, aga põhimõtteliselt on fiskaalleppel kaks pärandit, üks on euro tippkohtumine ja teine on just nimelt see konverents, mis meil praegu toimib. ja paradoksaalsel kombel ja õnnelikul kombel on meie konverents avatud ka nendele riikidele, kes ei kirjutanud alla fiskaalleppele nagu Ühendkuningriik ja Tšehhi Vabariik. nii et loomulikult on kohustus see üle võtta, aga väga raske oleks see, kui võtta fiskaalleppe Euroopa õigusaktisse äh, üle, mida siis ähm, see peaks tähendama? jah, euroala tippkohtumine, aga mm, ka see konverents. nii et ja see on täiesti kooskõlas äh, sellega, mida ütles Olli Rehn Troika kohta, et ühenduse meetod on parem. see on parem ja väga hea, et me nüüd arutame ühenduse meetodit ja ka meie tänane konverents on täiesti äh, toimub täiesti Euroopa õigusaktide raamistikus, ma arvan, et äh, ka Troika jaoks, nagu Olli Rehn ütles, ähm, on aeg, et see tuleb viia kooskõlla ühenduse meetodiga, sellepärast et äh, kahe õigusakti pakett juba sisaldab mõningaid äh, sätteid, mis liikmesriikide järg, jälgimise muutavad palju demokraatlikumaks, see ei kohalda, kohaldu Kreekale, kuna Kreeka on EFS-i all eelneva instrumendi all, aga väga huvitav oleks arutada seda, kuidas oleks võimalik liikuda edasi ühenduse meetodiga ja kuidas ähm, sellised äh, valitsustevahelised elemendid tuua ühenduse õigusaktide alla. sellepärast, et äh, ühenduse õigusaktide alusel on lihtsam saavutada meie äh, eesmärke, et meil oleks euroala juhtimine ühenduse õigusaktide alusel et meil oleks selline arutelu, mis avaldaks konkreetselt mõju ehm, sellele, milline oleks äh, parem äh, eelarvepoliitika liikmes, äh, Euroopa Liidus. meil on erimeelsusi, nagu me märkame, meil on siin filosoofilisi erimeelsusi liikmesriikide eelarvete osas, meil on inimesi, kes arvavad, et mõningate investeeringute puhul on vaja turgudelt laenata. meil on erimeelsusi ja minu ülesandeks ei ole neid siin kõrvaldada. aga nüüd komisjon äh, on valinud sellise vahepealse lähenemise, üritab äh, rohkem äh, jõupingutusi teha seoses struktuurireformidega ja rahapoliitikaga seoses. kõik me tervitame seda. ja järgida aga konsolideerimiskohustust, ähm, võttes arvesse seda vajalikku paindlikkust äh, selleks, et meil oleks äh, jätkusuutlikud äh, struktuurireformid, et neid toetataks ja see on ära öeldud ka stabiilsuse kasvu paktis, et kui viiakse läbi olulisi majanduse struktuurireforme, mis on olulised, nagu ütles Prantsuse kolleeg, siis võib ähm, see tähendada ajutisi kõrvalekaldeid äh, stabiilsus- ja kasvupaktis sätestatust. nii et äh, meil on poliitilisi erisusi, aga ma arvan, et me oleme edasi liikunud selles, et me oleme oma arutelu muutunud euroopalikumaks. see arutelu on meil euroopalikum kui eelmine konverents nii et me liigume edasi ja see on väga julgustav, nii et aitäh kõigile selle väga huvitava arutelu eest! okei okay,, so uh, I invite uh, Marita Ulfsvog kutsun... and uh, Alja Bars-. ma kutsun nüüd Marita Ulfskogi ja Aija Barša siia, et nad uh, hakkaksid juhatama meie järgmist arutelude vooru, mis puudutab Euroopa Majandus- ja Rahandusliidu sotsiaalse mõõtme tugevdamist.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

Okay lugupeetud daamid ja härrad, kolleegid. kõigepealt eh, tahaksin ma tänada eh, kolleege selle eest, et on korraldatud arutelu Euroopa poolaasta teemal, ma arvan, et need arutelud olid väga konstruktiivsed. tahaksin tänada ka kolleege, kes tänase ürituse kahte esimest arutelude vooru juhtisid me rääkisime nende arutelude käigus avalikest ja erasektori investeeringutest majanduskasvu ja töökohtade loomisse ning samuti rääkisime eelarve konsolideerimisest ja struktuurireformidest. ning nüüd oleme jõudnud siis kolmanda arutlusteemani, milleks on sotsiaalse mõõtme tugevdamine Majandus- ja Rahandusliidus. kõik tänase konverentsi teemad on väga olulised ja nad on võrdselt olulised meil on vaja saavutada suurem majanduskasv, äh, aga selle juures peame me hoolitsema selle eest, et see majanduskasv on äh, kaasav ja jätkusuutlik. niimoodi vähendame ebakindluse riski tulevikus. majanduslangus äh, näitas, et nende elementide puudumine võib väga oluliselt mõjutada nii üksikisikuid kui majandust tervikuna see võib isegi äh, raputada ühiskonna äh, alustalasid ja põhjustada rahul, rahulolematust. kaasav majanduskasv äh, peaks olema tagatud Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaga, aga mitte kõik makromajanduspoliitika eesmärgid pole suunatud kaasavale majanduskasvule. me peame pöörama just nimelt praegu sellele teemale erilist tähelepanu äh, just nüüd, kus Euroopa majandus hakkab taastuma. Äh, piisav äh, ja tõhuline, tõhus sotsiaalkaitsesüsteem ning hästi toimiv äh, tööturg on äärmiselt oluline selleks, et tagada kaasav tööturg, vähendada vaesust ning hõlbustada tegutsemist sotsiaalsfääris ja investeeringuid inimkapitali sellised investeeringud on väga olulised selleks, et Euroopa Liidu riigid suudaksid säilitada oma konkurentsivõime muutuvas maailmas ning suudaksid niimoodi tagada äh, piisava elatustaseme oma kodanikele ja seda pikas perspektiivis. Äh, sotsiaalse mõõtme kaasamine kõigisse Euroopa poliitikatesse omab täiendavat lisaväärtust. sotsiaalne kaasatus on äärmiselt oluline kuigi tööhõive ja sotsiaalpoliitika on põhiliselt liikmesriikide pädevuses, on äh, meil on suuri võimalusi kogemuste vahetamiseks, iseäranis selles osas, kuidas liikmesriigid on suutnud integreerida sotsiaalse kaasatuse elemendid oma pikaajalistesse arengukavadesse tööturg on ainult üks äh, valdkond, millele peaksime pöörama tähelepanu. me peaksime pöörama tähelepanu töökohtade kvaliteedile ning äh, tööturu jätkusuutlikule integreerimisele. mis puudutab struktuurireforme, siis tahaksin öelda, et kuigi need mängivad olulist rolli meie majanduspotentsiaali parandamises keskpikas perspektiivis ja pikemas perspektiivis, siis nende lühiajalisemad äh, tagajärjed ühiskonnale äh, võivad ja mõnedel juhtudel juba ongi olnud negatiivsed. Läti kogemus näitab, et äh, tõhus sotsiaalkaitsevõrgustik suudab tagada struktuurireformide läbiviimise. samas on oluline otsustada, millised kulutused on prioriteetsed ja millised kulutused pikemas perspektiivis võivad hakata arengut takistama. samuti peame arvestama eelarvepoliitika mõjuga ka kogu Euroopa tasandil. meie tegevus on ju omavahel seotud, seega mis teha, mida tehakse ühes liikmesriigis, võib mõjutada arenguid ka teises liikmesriigis. mis puudutab Euroopa Liidu eelarvevahendite kasutamist investeeringute äh, ligimeelitamiseks, siis me peaksime tõukefonde siin äh, tasakaalustatumalt ära kasutama, see võimaldaks vajalikke arengu, äh, investeeringuid inimressursside arengusse, ettevõtete tööstusesse ja infrastruktuuri. me peaksime väga hoolikalt jälgima nende vahendite kasutamist selleks, et Euroopa majanduse konkurentsivõime paraneks pikemas perspektiivis. silmas tuleb pidada seda, et haridus, infrastruktuur ja investeeringud määravad ära ettevõtluskeskkonna atraktiivsuse süviti minevad arutelud kaasava tööhõive teemal on Lätis praegu käimas. Läti parlament kavatseb korraldada tööhõive ja sotsiaalkomisjonide esimeeste kohtumise, see kohtumine toimub kahekümne teisel ja kahekümne kolmandal veebruaril. minu, mind on juba teavitatud sellest, et paljud delegatsioonid mitmetest liikmesriikidest seal osaleda, tõsi, mitte kõigist liikmesriikidest, seega kutsun teid üles veel kord sellele mõtlema ja tulema Riia konverentsile lugupeetud kolleegid, Valdis äh, Dombrovskis ei ole siia veel jõudnud ning seetõttu annan sõna tööhõive ja sotsiaalasjade komisjoni esinaisele proua Marita Ulfskogile. ma paluksin, et te äh, peaksite praegu oma ettekande ja me ühiselt hakkame ka seda arutelude vooru juhatama, aitäh. aitäh. Äh, sel ajal, kui me ootame härra Dombrovskist, äh, kõneleksin natukene Majandus- ja Rahandusliidu sotsiaalmõõtmest finants- ja majanduskriis on pannud Euroopa Liidu proovile. kakskümmend viis miljonit inimest on töötud ja nendest kuus miljonit on noored. sada kakskümmend miljonit inimest on vaesuse ohus või sotsiaalse tõrjutuse ohus. naiste osalus tööturul on äh, samuti vähenenud, majanduskasv on väike ja selline olukord on väga kaugel Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkidest, eesmärkidest, mis ta me ei pannudki paika ju mitte nii väga ammu. siseturg äh, oma liikumisvabadustega on Euroopa Liidu nurgakiviks Äh, sellel turul on äh, potentsiaal luua tööhõivet ja maja, äh, ja töökohti ja majanduskasvu, aga selleks, et turg saaks toimida tõhusalt ja et ei tooks, ei tekiks sotsiaalset dumpingut ja ebaõõrset konkurentsi, peab Euroopa Liit paika panema siduvad standardid tööliste kaitseks. miinimumstandardid, sellepärast et ühine turg ei ole midagi sellist, mida kasutada tööliste olukorra halvendamiseks ja, või, või vahend, mida kasutatakse kollektiivlepingute sõlmimise piiramiseks kui liikmesriigid konkureerivad selle nimel, kus palgad on madalamad, kus töötingimused on kehvemad, siis mingit arengut ei saa olla. sellises olukorras ei suuda mitte Euroopa Liit üksnes kaitsta töötajate põhiõigusi. selline olukord viib ka sellesse, et ettevõtted on sunnitud ebaõiglase, ebaausalt konkureerima. me ei saa konkureerida India ja Hiinaga. me ei taha latti neist veelgi madalamale lasta, meie peame olema kõige paremad äh, ka tööinimeste elukvaliteedi ja töötingimuste koha pealt. Ko-, konkurents madalamate palkade ja kehvemate töötingimuste peale eh, viib ka selleni, et kodanike suhtumine Euroopa Liidu, liitu muutub halvemaks. tulemuseks on see, et pead tõstab natsionalism, popul-, populism ja üleskutsed piirid sulgeda. sellest ei ole Euroopale tulevikus kasu. üks minu äh, Äh, mälestusi eelmise aasta Euroopa Parlamendi valimiskampaaniast on telefonikõne, mille sain ühelt preestrilt, kes esindab äh, Rootsi äh, kirikut ühes Kesk-Rootsi piirkonnas asuvas linnas. talle valmistas muret Äh, see, mida suur parki, probleeme, probleemid, mida parkimisplats äh, linna lähedal põhjustas, kus seisid tohutud veo, veoautode hulgad, äh, veoautojuhid ootasid uusi korraldusi ja tihtipeale need veoautojuhid pidid nendes autodes elama päevi, neil oli raske saada toitu, neil puudusid pesemis- ja hügieenivõimalused ning Rootsis võivad talved olla üsna karmid ning eh, sooja said nad ainult väikestest gaasipliitidest. sellistes tingimustes eh, ei tohiks Euroopas kahe tuhande viieteistkümnendal aastal töötada. Euroopa on väga kaugel eh, kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkide saavutamisest, eksisteerivad suured erinevused liikmesriikide vahel, need seavad ohtu sotsiaalse ühtekuuluvuse ja suurendavad ebavõrdsust. selleks, et jätkusuutlikult pikas perspektiivis areneda, peame me ebavõrdsust vähendama. see on osaks meie ees seisvatest ülesannetest. me peame pöörama oma tähelepanu just nimelt ühiskonna struktuurile, sellepärast et me ei saa tegutseda liiduna, kui me seda ei tee Äh, jõukuse jagunemine, elukali-, kodanike äh, elukvaliteet, see on väga oluline, mis, see on Euroopa projekti keskmes, uuringud on näidanud, et suurenev ebavõrdsus käib käsikäes ametiühingu liikmelisuse languse, vähenemisega, kui töötajad enam oma äh, õigusi kaitsta ei saa, kui sotsiaalpartnerid ei saa enam palgaläbirääkimistes võrdselt osaleda, siis suureneb ebavõrdsus ning konfliktid muutuvad äh, rängemaks. suur ebavõrdsus omakorda äh, toob kaasa aeglase või üldse majanduskasvu puudumise. Äh, kõigile on kasulik, et tööturul oleksid tugevad ja võrdsed partnerid ning see on samuti üheks Euroopa Liidu iseloomulikuks tunnuseks, osaks meie identiteedist. kriisiga toimetulemine ning majanduse juhtimine peab äh, tagama ka sotsiaalpartnerite osaluse, äh, tugeva kodanikeühiskonna osaluse. kui me suudame seda kõike saavutada, siis ma arvan, et me oleme astunud üsna olulise sammu õiges suunas niisiis, äh, asi ei ole mitte üksnes majanduses, asi on võrdsuses, asi on kodanikeühiskonnas ning see loomulikult ei muuda meie ülesandeid kergemaks, aga see tähendab, et me peame tegutsema Äh, väga erinevate aspektidega, aitäh! suur tänu, proua Ulfskog! ning meie kolmanda koosoleku osa jooksul võtab sõna ka rahanduskomisjoni aseesimees Prantsusmaa Rahvusassambleest härra Müe, palun. aitäh, lugupeetud juhataja. ma arvan, et täna ei saa rääkida Euroopa Liidu sotsiaalsest mõõtmest ilma selleta, et me tuleks tagasi selle juurde, mis on olnud kõige olulisem meie viimase kahe päeva arutelu juures, et kuidas äh, Äh, tulla välja sellest kriisist, äh, mida me oleme lubanud Euroopa keskmise areneda, selleks, et äh, tugevdada Euroopa Rahandusliidu sotsiaalset mõõdet, selleks on meil vaja suurendada oma võimekust, vii-, edendada sellist majanduspoliitikat, mis peaks silmas kõiki eesmärke, finantsstabiilsust kindlasti, aga ka tööhõivet, majanduskasvu, sotsiaalset ühtekuuluvust meil on vaja poliitikat, mis võimaldaks vältida seda, mida me oleme viimasel kolmel aastal näinud, et rohkem kui kuus miljonit inimest kaotasid töökoha, mõningate meie liikmesriikide SKT-s, SKT vähenes kahekümne viie protsendi võrra, noorte tööpuudus jõudis mõningates liikmesriikides täiesti talumatult kõrgele tasemele. Euroopa kriis näitab, et eelarvereeglite kaudu toimuv koordineerimine ei ole piisav ning äh, meil on vaja ähm, sel-, korralikku dia-, diagnoosida oma makromajanduslikku olukorda, võtta vastu ühiseid äh, seis-, sel-, poliitikaid, mis võtaks arvesse kogu euroala olukorda, nagu äh, Jean-Claude Juncker eile hommikul ütles, meil on vaja tõelist euroala majandusjuhtimist, enamuses Euroopa riikides oleme kohaldanud äh, kokkuhoiupoliitikat selleks, et äh, parandada avaliku sektori rahanduse olukorda ning äh, me oleme üritanud vähendada tööjõukulusid selleks, et parandada meie konkurentsivõimet. Need äh, poliitikad võivad anda positiivseid tulemusi, kui ainult üks riik neid poliitikaid ellu viib, aga kui kogu, kui kõik samal ajal sama asja teevad, siis tulemuseks on see, mida me oleme näinud, majanduslangus ja praktiliselt deflatsioonini jõudmine kui ainult üks riik ähm, viib äh, ellu eelarve konsolideerimise põhja, äh, poliitikat, siis osaliselt kompenseerib äh, seda tema partnerite tegevus ja sotsiaalsed kulutused jäävad kontrolli alla ja see mm, võimaldab ka e-, eelarve defitsiiti vähendada, aga kui kõik seda teevad, siis see ähm, siis äh, tegevus ei ole tasakaalus ja sotsiaalsed kulud äh, muutuvad tohutult suureks. ning äh, üks riik võib oma konkurentsivõimet parandada, kui vähendatakse tööjõukulusid, aga ta parandab oma konkurentsivõimet, muutes seeläbi oma partnerite elu raskemaks. kui kõik sedasama asja Euroopas teevad, siis tulemuseks on null, meie konkurentsivõime ei parene, nii et tulemuseks on deflatsioon nii et äh, me ei saavuta ühtegi eesmärki, äh, tööpuudus suureneb, äh, eelarve puudujääk ei vähene ning kuna meil ei ole inflatsiooni, siis ka mm, võlakoorem suureneb, nii et seda me nägime juba kolmekümnendatel aastatel, kui toimus samasugune deflatsiooniline poliitika Euroopas. Need piirangud, mida Troika Kreekale kehtestas on äh, täiesti vastuolus äh, solidaarsusega, mis on alati olnud väga oluline Euroopa ülesehitamisel. Euroopa Liit äh, aastakümneid tõstis nende riikide elastustaset, kes temaga liitusid, aga nüüd kolm aastat on asi läinud vastassuunas. tuletage meelde, et kui Hispaania ja Portugal te, teised Lõuna-Euroopa riigid liitusid Euroopa Liiduga, siis paljud kartsid, eriti minu koduriigis Prantsusmaal, et palgakonkurents kõrgema arenguga riikide äh, palku veab allapoole või siis äh, ettevõtted vä äh, rändavad välja. see oleks võib-olla toimunud, kui Euroopa oleks ainult suur turg olnud, aga õnneks on meil solidaarsusmehhanismid nagu näiteks struktuurifondid, mis võimaldasid ähm, uutel liikmesriikidel areneda nii, et äh, elatustase tõusis, lähenemine toimus kõrgema arengutaseme suunas. kui me sooviksime, et äh, seesama asi toimuks, siis on vaja keelata ära koostöö, mittekoostööl põhinevad äh, poliitikad, meil on vaja tegeleda innovatsiooniga, mis oleks kasulik kõigile, meil on vaja alampalku, mis oleksid liikmesriikideti erinevad mis võtaks arvesse ka tootlikkuse tõusu. vaja on küsida endalt, kas oleks vaja e, e, töötuskindlustust, mis võimaldaks sellise konjunktuurilise solidaarsusmehhanismi loomist Rahandusliidus. meil oleks vaja toimida nii, et meie Euroopa Liit muutuks äh, solidaarsusliiduks ja mitte selliseks liiduks, kus äh, riigid üksteisega, äh, üksteise vastu konkureerivad. tuleks võtta kogu aeg Euroopa poolaasta raames arvesse sotsiaalset mõõdet, mitte ainult siis, kui toimub iga-aastane majanduskasvu ülevaade ja miks mitte pühendada osa riiki, ja valitsusjuhtide kohtumistest äh, sellele, et äh, arutatakse äh, sotsiaalset olukorda liikmesriikides, et luua selline nii-öelda sotsiaalne eurorühm, mis võimaldaks anda soovitusi poliitikate elluviimiseks euroala sees. me võime täna rõõmustada selle üle, et majanduskasv ja tööhõive paranevad, et keskpank on hakanud ellu viima paindlikumat programmi, et meil on olemas see kolmesaja viieteist miljardi äh, investeerimiskava kolme aasta jaoks, mis äh, võib olla, tunduda suur, aga võttes arvesse, millised on meie investeerimise majanduskasvu vajadused, äh, on see väike Euroopa Liidu euroala eh, välismajanduse ülejääk on kakssada kolmkümmend miljardit. see ei tulene meie konkurentsivõimest, vaid sellest, et meie sisenõudlus on eh, kokku kukkunud. see mm, kahesaja kolmekümne miljardi kokkuhoidmine aastas võiks, näitab, et me võiksime eh, rahastada ilma igasuguste probleemideta Euroopa majanduse taastumise kava meil oleks vaja, et Euroopa Liit tuleks tagasi Lissaboni strateegia vaimu juurde ja et meie majanduspoliitika keskmes oleksid Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend eesmärgid. tööhõive, teadusuuringud ja areng, haridus, vaesuse vähendamine ja kliimamuutuste vastane võitlus. ning kuna me oleme kivisse raiunud hea eelarve tavakriteeriumid, siis võiksime Euroopa ülesehituse puhul kivisse raiuda selle, et sotsiaalsed õigused peavad olema meie poliitikates sama olulised kui majanduslikud õigused. seda tuletas meile mõni aeg tagasi meelde Itaalia peaminister Matteo Renzi ja Saksamaa koalitsioonivalitsuse koalitsioonileping väljendas täpselt sama asja, ma tsiteerin. vaja on tagada see, et Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ette nähtud sotsiaalsete õiguste ähm, võrdsus ähm, oleks ähm, tagatud äh, siseturul. meie egoistlikud äh, soovid ja ebavõrdsus on toonud äh, endaga kaasa kahe tuhande kaheksanda aasta kriisi ja solidaarsuse puudumine osaliselt on vastutav selle euroala kriisi ulatuse eest. nii et pangem solidaarsus meie Rahandusliidu keskmesse ja nii me saamegi kriisist väljuda, aitäh! Paldies no veikums! suur tänu, härra Möe. ja nüüd annaksin ma sõna Euroopa Komisjoni asepresidendile euro- ja sotsiaaldialoogi osas, härra Valdis Dombrovskis, palun. suur tänu, juhataja. lugupeetud panelistid, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, lugupeetud rahvusparlamentide saadikud, daamid ja härrad. kõigepealt sooviksin teid tänada kutse eest äh, siin üritusel osaleda ja jaga teiega mõningaid mõtteid, kuidas tugevdada euro ja ja euroala ja euro ja rahaliidu öö, äh, sotsiaalset mõõdet meie ühine mure on sotsiaalse dialoogi tugevdamine mitte ainult euroalal, aga ka kogu Euroopa Liidu äh, liikmesriikide ulatuses. täna olete te juba rääkinud kolmest sambast äh, Euroopa Komisjoni prioriteetides, mida äh, on välja toodud kahe tuhande viieteistkümnenda aasta iga-aastases kasvustrateegia analüüsis, mis puudutab investeeringute toetamist, eriti mis puudutab Junckeri kolmesaja viieteistkümne miljardi investeeringute kava, täiendavad struktuurireformid ja eelarve vastutus. kõik need kolm sammast aitavad meil Euroopat viia jätkusuutlikule majanduskasvu teele, luua tööhõivet ja tugevdada konkurentsivõimet see viimane paneel annab meile võimaluse arutada seda, mida me soovime saavutada nende kolme samba kaudu sotsiaalses äh, turumajanduse valdkonnas, tugevdades äh, majandus- ja rahaliidu ähm, sotsiaalset mõõdet, äh, saavutades meie ühised eesmärgid, nii nagu juba väljendatud kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta sotsiaalmõõtme teatises pärast kahe tuhande kaheksanda, kahe tuhande üheksanda aasta kriisi järel on erisused Euroopa Liidus suurenenud ja see on midagi, millega me peame tegelema. vaesuse määr ja töötuse määr, eriti just noorte töötusmäär on suurenenud ning lõhe eh, euro, euroala kesk- ja äärealade vahel on suurenenud. see seab ohtu Euroopa projekti mille eesmärgiks on toetada majanduslikku ühtekuuluvust ja parandada kodanike elujärge. tööturu tugevdamine ja sotsiaalsed tulemused ühes liikmesriigis äh, puudutavad meid kõiki. negatiivsed arengud nendes valdkondades mõjutavad piiriüleselt teisi liikmesriike, äh, kus väheneb nõudlus, äh, tootlikkus ja konkurentsivõime seetõttu on komisjon nii palju rõhutanud sotsiaalse õigluse saavutamist, töö, kombineerides tööhõivet, oskuste arendamist ning tööturu äh, kaasajastamist ja te- ja heaoluühiskonna toetamist. kui me lähtume ainult majandusbaasist äh, äh, ja erisustest, mis ei ole soovitud, aga võimalikud, siis majanduslik, tööhõive ja sotsiaalpoliitika on omavahel seotud ja tugevdavad, toetavad üksteist. majandus- ja rahaliidu korralikuks toimimiseks peavad selle juhtimise struktuurid olema lõpule viidud ja peab olema vähendatud neid erisusi, mis seavad ohtu eh, eh, finants- ja rahanduse stabiilsuse Äh, majandus- ja rahaliidu piirkonnas. me peame konsolideerima seniseid meetmeid, neid lihtsustama ja muutma need sotsiaalselt aktsepteeritavaks. osa tööd on juba läbi viidud kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta teatise osas, mis puudutab äh, Majandus-Rahaliidu sotsiaalset mõõdet. sellega seoses mainiksin äh, mitmeid näiteid eelnev komisjoni koosseis tagas selle, et tööhõive ja sotsiaalne konsolideerimine täidaksid suuremat rolli makromajanduse raamistikus äh, läbivalt vastavalt, äh, vastavate raam, äh, raportite alusel. selleks on välja töötatud uus tulemustabel, kus on ära toodud vastavad mõõdikud, mis tugevdavad tööhõive ja ja sotsiaalse külje tugevdamist Euroopa poolaasta raames. samal ajal on mitmeid täiendavaid mõõdikuid lisatud raportile sotsiaalsete partnerite konsulteerimise foorumiks äh, Euroopa Liidu ja kohalikul tasandil kasutatakse nende kaasamiseks Euroopa poolaastasse äh, mõlemal tasandil. Euroopa Liidu tasandil puudutab see eriti just kolmepoolseid kohtumisi ning makromajanduslikku dialoogi lisaks sellele on mitmeid ettepanekuid, äh, mida on tehtud lähtuvalt komisjoni töökavast kaks tuhat viisteist aastaks. kõigepealt tugevdada sotsiaalsete tööhõive aspekti ma-, eh, Majandus- ja Rahaliidu raames, on oluline osa selleks, et süvendada Majandus- ja Rahaliidu paketti. me täiendame seda sel aastal, komisjon koostab aruande juunikuus tutvustab seda ülemkogule selleks, et välja tuua või potentsiaalsed eh, Eh, teemad, lisaks mobiilsuspakett selleks, et suurendada seda ja paremini koordineerida ja tagada sotsiaalkindlustus. kolmandaks, komisjon tutvustab paketti, et toetada lõimumist, eriti eh, suunata seda pikaajalistele töötutele ja noortele, lähtudes meetmetest, mis toetavad oskuste arendamist nüüd, mis puudutab äh, riiklikku tasandit, paralleelselt, äh, nii nagu komisjon ütles oma iga-aastases äh, kasvu uuringus, meetmeid on vaja rakendada ka siseriiklikul tasandil, see tähendab, on vaja rehmida, reformida tööhõive ja sotsiaalsüsteemi, sotsiaalkaitse tugevdamine aitab töötajate olukorda parandada, sotsiaalkaitse suurendamine äh, Äh, tõhusamate süsteemide näol selleks, et vältida riskide realiseerumist, tugevdades inimeste oskusi ja võimekust selleks, et tagada vajalikku tuge kõikidele inimestele vastaval eluhetkel. selleks, et tagada tasakaalustatud lähenemine, on meil vaja jätkusuutlikku, aga samas piisavat süsteemi. tööhõive toetamine, majanduskasvu toetamine vajab investeeringuid inimkapitali ning töökohtade loomise stiimuleid kutseõpe ja äh, täiendõpe on tööhõiv, äh, majanduskasvu toetamiseks olulised. lisaks nendele ettepanekutele on komisjonil ka pikaajalisi ambitsioone eh, majandus- ja rahaliidu sotsiaalsele mõõtele. selleks, et see oleks jätkusuutlik, peab eh, Majandus-Rahandusliit eh, toetama ühtsust, meil on vaja neid võimalusi mida me loome, toome välja Euroopa poolaasta raames. me ei tohi ainult toetada majanduskasvu ja konkurentsivõimet, aga me peame saavutama ka suurema sotsiaalse ühtekuuluvuse. majandusrahaliit peab tagama ka kaasamise tegevused liikmesriikide tasandil on olulised selleks, et vältida kihistunud tööturgu ja vähendada vaesust ja sotsiaalset tõrjutust töötusega tegelemine vajab äh, põhjalikku, kõikehõlmavat äh, lähenemist. see peab äh, pöörama tähelepanu investeeringuid kapitali, looma soodsa ettevõtluskeskuse ket,, keskkonna ning tööta, toetama muid meetmeid. seda peavad toetama ka sotsiaalne dialoog tehnilisel, poliitilisel tasandil, Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasandil Läti peaministrina nägin ma ise, et oli vaja tugevamat äh, sotsiaaldialoogi ja see oli üks tegureid, mis aitas Lätil äh, toibuda kiiresti majanduskriisist. see on kõige demokraatlikum äh, legitiimne viis selleks, et tagada usaldusväärsus ja õiglus meie tegevuste osas. nagu ma ütlesin, siin kojas, siis me peame kindlasti kasutama, me kasutame kindlasti olemasolevaid vahendeid selleks, et sotsiaaldialoogi süvendada ja kaasata sotsiaalpartnereid, eriti mis puudutab majandusjuhtimist ja Euroopa poolaastat. meil on plaanis kõrgetasemeline tippkohtumine Euroopa ja riiklike Äh, sotsiaalpartneritega viiendal märtsil sel aastal ja see on hea võimalus äh, arutada seda, kuidas äh, rohkem kaasata sotsiaalpartnereid Euroopa poolaasta protsessi me oleme väljendanud oma arvamust äh, rahvusparlamentidele, kodanikuühiskonnale, kes kõik peavad olema rohkem kaasatud äh, poliitika rakendamisele, mida on otsustatud äh, siseriiklikul ja Euroopa tasandil. ning see parlamentidevaheline koostöönädal on väga hea viis, hea näide selle kohta, koostöövõimaluse kohta veel kord suur tänu ja hiljem olen valmis ka arutelus kaasa lööma ja vastama teie küsimustele suur tänu, härra Dombrovskis. ja neljas äh, peakõneleja on äh, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni peadirektor härra Kiir Riider, palun. lugupeetud juhataja, lugupeetud komisjoni asepresident, head kolleegid, suur tänu kutse eest osaleda sellel üritusel, mis minu arvates on õigesti ajastatud ja suurepärane võimalus ma usun, et meie praeguse, praegune olukord äh, on väga kiireloomuliseks viinud äh, sotsiaalse mõõtme arvessevõtmist äh, majandusraha liidus ja loodan, et ILO saab selles katsumuses olla, oma panuse anda majandus-rahandusliidu toetamine sõltub selle oskusest luua võimalusi kõikidele oma liikmetele ning üldiselt oma esimestel aastatel on Majandusrahaliit äh, just neid võimalusi loonud, äh, loonud, toetanud majanduskasvu, toetanud tööhõivet ja parandanud inimeste elujärge äh, ja teatud ühtlustamist samuti. üheksakümne üheksanda ja kahe tuhande seitsmenda aasta vahel on keskmine töötus kaheteistkümnes esialgses euroala riigis vähenenud kahe protsendipunkti võrra ning erinevus töötusmääradel nii-öelda parimas ja halvimas riigis vähenes äh, ühe koma kahekümne viie protsendi võrra. see oli Majandus- ja Rahaliit, mis äh, tõi kaasa häid tulemusi. kriis, mis meid tabas kahe tuhande kaheksandal aastal, aga muutis äh, või pööras ümber need lähenemised, töötusmäär euroajal on suurenenud teravalt ja on äh, kõrgemal kui äh, Majandus-Rahandusliidu liidu algusaegadel ning erisus parima ja halvima tulemuse vahel on nüüd kakskümmend kaks protsenti. ühtlustamine on asendunud suuremate lõhedega, ebavõrdsus suureneb ning äh, jagatud äh, õitsengu asemel on meil laialt levinud polariseeritus ja tõrjutus see ole üllatav, et see on toonud endaga kaasa populistide toetuse ja praegused prognoosid, kus majanduskasv on väga väike ja investeeringud reaalmajandusse Euroopas madalad, ei ole küsimus selles, kas tüge-, tugevdada sotsiaalset mõõdet Euroopa Majandus- ja Rahandusliidus, vaid kuidas seda teha ja kui see on nii, siis tundub, et tegutsema peaks kahel tasandil. kõigepealt peaks tugevdama riikliku tasandi meetmeid selleks, et tööturgu toetada ja tulemusi toetada ja tooksin siin kolm potentsiaalset prioriteeti. esiteks, äh, koolist tööle ülemineku toetamine, oskuste kaasajastamine, teiseks toetamine töö, tööotsijate osas, eriti pikaajalise töötuse puhul, ja kolmandaks äh, tööle jäämise ja, ja jätkusuutliku ettevõtluse toetamine, arvestades majanduses toimuvat. igal juhul saaks Euroopa kasutada mitmeid näiteid, edulugusid riiklikul tasandil. kui me pöörame tähelepanu töökohtade kvaliteetidele, siis see aitab Euroopa majandust muuta vastupidavamaks, tootlikumaks ja konkurentsivõimeliseks vaesuse vastu võitlemine isegi madala töötusmääraga riikides peaks olema põhjuseks äh, ja, ja väga oluliseks äh, vajaduseks deklareerimata tööga võitleme nagu Poolas ja Portugalis, sotsiaalkaitse su-, suurendamine äh, tundlike töökohtade osas nagu Hispaanias, ülemineku toetamine stabiilse töökohtade osas nagu Austrias, pakkudes võimalusi edasi liikuda ja sätestades miinimum palga sobivale määrale, mis on vastuvõetav kõigile osapooltele, on eh, näidanud tulemusi Euroopas ja seda on edukalt nüüd eh, ja ulatuslikult kasutatud ka teistes piirkondades. kolleegis, meil on palju muid eh, näiteid, aga isegi riikide tasandil tehtavad jõupingutused ei ole piisavad tõhus sotsiaalmõõde nõuab, et neid täiendataks, täiendaks meetmed eh, majandus, rahandusliidu laiemal tasandil, kus saaks kasutada juba olemasolevaid meetmeid ja järelevalvemehhanismi. meil on vaja paremini eh, käsitleda olukorda, mis puudutab seda asümmeetrilist šokki, mis on tabanud teatud riike enam kui teisi ja kus tänapäeval on oht, et need, kes sellest on mõjutatud, kes juba iseenesest ei suuda, ei saa valuutat devalveerida, peavad seda tegema teisel viisil, mis viib suureneva töötuseni ja kus erisused suurevad veelgi enam, mis ohustab äh, rahaliidu, rahaliitu ennast lähtekohaks võiks kasutada olemasolevaid meetmeid, näiteks struktuuri investeerimisfondid, noortegarantii selleks, et tegeleda kõige tundlikumate rühmadega, neid saaks täiendada ja kohandada vastavalt majanduse ja töötusnäitajatega. mõned on öelnud, et neid võiks kasutada äh, tasakaalustava mehhanismina ja loomulikult peaks siinkohal lähtuma vajalikest tingimustest. samas võib paika panna ka uusi vahendeid ning äh, komisjoni äh, on keskendunud tööhõivele äh, ja õiglusele on teretulnud platvorm konkreetsetele tegevustele ning strateegiline investeeringute kava, millest teavitas meid uus komisjon, on üks nendest näidetest. ILO on käsitlenud tööhõive potentsiaali seoses selle investeeringute kavaga ja jõudnud järeldusele, et kui selle eesmärgiks on taristu ja VKE-de rahastamine, kui tehakse investeeringuid olemasoleva tööhõive määri arvestades, kui investeeritakse väljaõppesse, siis see kava võiks endaga kaasa tuua kaks koma üks miljonit töökohta ja vähendada Euroopa Liidu töötust ühe protsendipunkti võrra aga nende töökohtade kaasa toodud äh, kulu ei ole ilmselge, see sõltub äh, sotsiaalsest mõõtmest, äh, mida plaani lisatakse. loomulikult on mitmeid küsimusi, mis tõstatuvad seoses nende algatustega ja väga palju algatusi, mida võiks neile lisada. konkurentsivõime ja tööhõive elementi võiks sisse tuua majandus, rahanduspoliitikasse selleks, et konkurentsivõimelise majandusrahaliidu toimimine tagada ning vältida töökohtade kärpimist ning kaasata võiks sotsiaalpartnereid selleks, et anda uut hoogu sotsiaaldialoogile Euroopas. ilmselgelt parim poliitika lahendus ning sobilikud mõõtmed on teemad, mida demokraatlikud institutsioonid Euroopa Liidus peaksid arutama ja otsustama ning lähtudes sellest kontekstist tahaksin teile edastada sõnumi, et ILO on valmis igal viisil, kasulikul viisil teid abistama, me juba töötame koostöös liikmesriikidega, eriti nende riikidega, keda tabas kriis ning koos komisjoniga ning me väärtustame neid partnerlusi ning leiame, et neid on võimalik tugevdada äh, vajalikul määral, eriti arvestades meie ühiseid jagatud väärtusi, ILO juba toetab selleks, et tugevdada sotsiaaldialoogi seal, kus see on nõrgenenud noortegarantii rakendamise osas, Tööinspektsiooni valdkonnas, võitluses deklareerimata töö vastu ning sotsiaalkaitsesüsteemide valdkonnas mitmetes paikades ning Euroopa poolaasta ja Majandus- ja Rahaliidu mõõtme tugevdamine annab meile võimalusi üheskoos tööd teha ja loodetavasti saame sellest kasu lõigata, aitäh! Ah, paldies jums, Riider Kungs! aitäh. nüüd, kallid kolleegid, te olete nüüd kuulanud ära need võtmekõnelejad ja ma tahaksin teile meelde tuletada, mismoodi sõnavõtmine toimub. meil on siin kõnelejate nimekirjas juba praegu väga palju kõnelejaid Nad esindavad nii äh, riikide parlamente kui ka meie koda. samamoodi nagu eelnevate sessioonide ajal, palun äh, pidage kinni kõneajast, kaks minutit maksimaalselt. ning kui on veel kedagi, kes äh, tahaks sõna võtta, te näete, palun täitke see kaart ja siis saali teenindajad toovad need me kaardid meie juurde kõigepealt ma tahaksin anda sõna Sloveenia parlamendi esindajale. kolleeg Perenko, palun. lugupeetud eh, parlamendiliikmed, daamid ja härrad, proua juhataja ennekõike ma tahaksin teid õnnitleda selle ürituse suurepärase korraldamise eest, aga tahaksin ka heita väikese eh, kriitikanoole. sotsiaalne mõõde ei peaks eh, olema meie ürituse lõpuosas, sest eh, see ei ole ju vähem oluline faktor, vastupidi, aga ma mõistan, et äh, mitmetel põhjustel, objektiivsetel põhjustel äh, on nüüd osalejate arv ka vähenenud seetõttu meil on olnud mitu päeva juba debatti ja see näitab, kui oluline on korraldada selliseid üritusi, see on meie töö jaoks äärmiselt kasulik. me kõik äh, oleme saanud võimaluse öelda välja, millist Euroopat me tahame näha ja sellise kolmnurga tõhtsu, tähtsuse esiletoomine on olnud väga oluline, eelarve, strukturaalsed reformid, investeeringute kava, sellele kolmainsusele ma tahaksin lisada veel selle neljanda punkti. neljas sammas peaks ette nägema töökohtade arvu tõusu, töökohtade arv, sotsiaalne kindlustus, sotsiaalne mõõde tervikuna. mina isiklikult näen, et see on siit praegu puudu ja ma olen täiesti kindel, et ka kõik teised, kes siin kohal on, kes on vasakul, paremal või ka keskel, näevad, et see sotsiaalne mõõde on jäänud veel vajaka ja kui me tahame olukorda lahendada, siis me peame kvaliteetseid töökohti looma, ma ei ole paindlikkuse vastu tööjõuturul, kuid äh, see peab toimuma äh, siin peab olema turvaline paindlikkus, flexicurity, me peame nägema seda või tagama seda, et töötajate õigused oleksid äh, kaitstud. mul ei ole eriti palju aega, aga ma tahaksin öelda, et kui me otsime lahendusi kõikidele probleemidele, on vaja erinevate poliitikate ühendamist, konkurentsivõime, perekonnad, kõik peavad olema omavahel seotud, majanduslikud aspektid, elukohad ja nii edasi. lubage mul lõpetada järgnevalt. ma olen veendunud et äh, meil ei ole piisavalt miinimumstandardeid tööhõive jaoks, äh, nagu sissejuhatuses on öeldud. me kõik loodame, et meil oleksid sellised standardid, mis on optimaalsed kõikide jaoks, ainult sellisel moel äh, saab Euroopa Liit muutuda edulooks, me peame, saame niimoodi olla mm, siis õiglased ja saame tagada võrdsed õigused kõikidele isikutele, kõikidele kodanikele. on üks selline mõttetera et äh, ahela tugevus äh, sõltub selle kõige nõrgema lüli tugevusest. aitäh, järgmine kõneleja on Leedu esindaja, äh, kolleeg Saša Riidikas ja siis valmistab ennast ette Saksamaa esindaja härra Humboldt. aitäh, proua juhu-, juhataja, daamid ja härrad, täna arutame me oma ürituse viimast teemat, tegemist on sümboolse üritusega. eile ja täna oleme me väga palju tõhusalt töötanud, sotsiaalne mõõde on meie päevakorra lõpuosas, aga mina tahaksin, et see oleks tulevikus esikohal, esimese päevakorrapunktina käsitletud. tahaksin arutada kahte teemat selle olulise teema juures. kõigepealt liikuvus tööjõu vaba liikumine ja vaesus. me oleme rääkinud sellest, et liikuvus on üks Euroopa Liidu suurimatest väärtustest, aga see peaks olema kõikide õiguseks, kõikidele väärtuseks. majandus- ja rahandusliit ja selle sotsiaalse mõõte tugevdamine ei saa olla ainukene prioriteet prioriteet, äh, kui äh, minu koduriigist äh, lahkuvad sotsiaalse olukorra tõttu väga suur hulk inimesi, need on isikud, kellesse tegelikult koduriik on palju investeerinud, nad on saanud koolituse, oma koduriigis, aga nad on, nad peavad minema teise liikmesriiki tööd otsima, sest meil on siin kahekiiruseline Euroopa. ning siis, kui need isikud äh, lähevad ära, nad on kõrgelt koolitatud, siis see loob rikkust nendes teistes riikides ja isegi kui sisserändajad saavad tööd äh, uutes, äh, siis teises uues koduriigis koheldakse neid väga halvasti populistide poolt, nagu see toimub näiteks Ühendkuningriigis, neid diskrimineeritakse. see on solvav ja see on solvav Euroopa Liidu ühistele väärtustele. natukene veel vaesuse kohta ma ei tahaks hakata seda üksikasjalikult lahkama, tahaksin öelda ainult ühte asja. vaesuse määr, vaesuse olukord on väga erinev liikmesriigiti, aga see on väga keeruline kõikjal, näiteks Rootsis on sotsiaalkaitsekulutused ühesugused äh, teistes riikides teistsugused ning samuti on ka palgad väga erinevad ja need sõltuvad äh, sotsiaalkulutuste määrast, äh, mis selles riigis äh, eraldatakse igal aastal. ning me peame vaatama arvnäitajaid nii liikmesriikide tasandil kui ka Euroopa Liidus tervikuna. meie jaoks peaks olema prioriteediks kõikides liikmesriikides sotsiaalse mõõte tugevdamine, aitäh! aitäh ähm, sõnavõtu eest, kallid kolleegid. ma mõistan, et äh, sotsiaalkindlustuse aspektid on äärmiselt olulised. kuid sellele vaatamata ma paluksin teil lahkelt jääda ajapiiri sisse me oleme kahe päeva jooksul üritanud seda kõik teha, sest äh, meil on siin väga palju sõnasoovijaid. Saksamaa esindaja on järgmiseks, palun. ja siis pärast seda saab sõna proua Rodriguez äh, Euroopa Parlamendist um.... aitäh. me räägime sotsiaalse mõõtme tugevdamisest äh, Ehm, majandus- ja rahaliidus, ehm, ma arvan ka, et see on äh, väga vajalik ja ma olen äh, kindlasti nõus kahe eelkõnelejaga, ma arvan, et äh, selle teema käsitlemine äh, sellel konverentsil on asi, mida me tulevikus peaksime rohkem äh, tegema. Äh, kui me vaatame, et kus me praegu oleme, siis meil on erinevad kriteeriumid, mida rakendatakse. esmalt fiskaalpoliitilised kriteeriumid, ühed ütlevad, et oluline on primaarpuudujääk, sellega on olukord hea, kriisist oleme üle saanud, aga kui me vaatame asja majanduspoliitiliselt, siis on olukord palju segasem me oleme majanduslanguse äärel, me oleme deflatsiooni serval ning ma olen tänulik Prantsuse parlamendi kolleegile, kes sellele viitas ja olukord on vägagi ebakindel ning kui me analüüsime sotsiaalsed mõõdet, siis ma pean ütlema, et äh, meil on tegemist katastroofilise olukorraga, seda vähemalt paljudes Lõuna-Euroopa riikides, sellest on siin juba ka räägitud, ma tahaksin tänada neid, kes äh, sellest rääkinud on noorte tööpuudus Hispaanias, Kreekas äh, üle viiekümne protsendi, paljudes riik, teistes riikides, Portugalis, Itaalias, Küprosel üle kolmekümne protsendi ja nii edasi. töötus äh, tervikuna on kõrgem kui ähm, Majandus- ja Rahandusliidu algusaegadel. ja see iseenesest on vägagi jahmatav kokkuvõte ma olen arvamusel, et me peame kindlasti tugevdama äh, sotsiaalset mõõdet, me oleme fiskaalleppega loonud äh, juba instrumendi, mis äh, Ähm, on suunatud äh, eelarvepoliitilistele meetmetele, aga meil on väga nõrgad instrumendid, mis võimaldaksid Euroopa Liidul majanduspoliitilist äh, juhtimist, äh, märksõnaks siin eelarve puudujäägid ja ülejäägid ja investeeringud ning meil on väga nõrgad instrumendid sotsiaalse mõõtme kohta, meil on olemas tulemustabel, sellest Euroopa Komisjon on rääkinud Äh, mõõdetakse patsiendi palavikku, aga mingit diagnoosi või mingit ravi välja ei pakuta, ei ole ka mingisuguseid äh, tegelikult mõjuvaid äh, mehhanisme, on paar programmi, mis on ette nähtud toetamiseks, noorteprogramm ja töö mm, hõiveprogramm, aga meil on vaja tõesti radikaalset muutust, eriti võttes arvesse viimaste aastate, viimaste päevade muutusi Kreekas ja Hispaanias on meil vaja muutusi äh, ning äh, lõpetuseks tahaksin küsida härra Raiderit, äh, et kuidas äh, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni esindajana te hindate kollektiivläbirääkimiste õigust Kreekas, kollektiivläbirääkimiste õigust Kreekas, sest ma tean, et ILO on viimastel aegadel seal väga aktiivselt tegutsenud. aitäh selle küsimuse eest ja aitäh ka kommentaari eest. järgmine kõneleja on Euroopa Parlamendi saadik Äh, proua Rodriguez, pärast seda Eesti esindaja härra Kallemets. aitäh äh, ja aitäh äh, selle ürituse organiseerimise eest, see on väga kõrgekvaliteediline. praegune Rahandus-Majandusliit on justkui äh, mootor, mis ei tööta sotsiaalse ühtekuuluvuse nimel, siin on äh, meil veel paranemisruumi. mõned liikmesriigid kurtsid selle üle, et me, tööpuudus on väga kõrge, teised liikmesriigid rääkisid sotsiaalsest dumpingust. Need on äh, sama mündi kaks eri poolt me peame sotsiaalseid standardeid tugevdama, me peame ta, tugevdama ka aktiivse tööjõuturu poliitikat, aga sellest ei piisa probleemide lahendamiseks. me peame minema probleemi allikate juurde ja selleks on see, et me võimaldame kõikidel liikmesriikidel panna paika võrdsed tingimused äh, rahastamisele, ligipääsule, tuleb luua kõrgekvaliteedilist tööd ja meil peavad olema õiged tingimused selleks, et saaksid toimuda investeeringud. majandus- ja Rahandusliidu tingimuste juures tähendab see see, et me ei pea olema tugev ja tõhus investeerimiskava, aga mingil hetkel me peame hakkama rääkima ka eelarvevõimekusest me peame organiseerima paremini oma majandus- ja rahanduspoliitikaid selleks, et palgad äh, saaksid äh, ka meie tootlikkuse äh, kasumiga käsikäes käia kõik need küsimused tuleb lahendada, võttes arvesse sotsiaalset mõõdet euroala juhtimise juures. aitäh. aitäh ja nüüd saab sõna härra Kallemets ja pärast teie sõnavõttu arvan ma, et äh, me palume panelistidel omapoolseid kommentaare anda, nii et aga praegu härra Kallemets, palun. aitäh, proua juhataja tõepoolest, töötus Euroopa Liidus kõigub neljast koma kaheksast protsendist Saksamaal kuni äh, kahekümne kaheksa protsendini, kahekümne viie koma kaheksa protsendini Kreekas. töötus on loomulikult ähm, kõige olulisem element, millele tähelepanu pööratakse ja see on Euroopa jaoks väga oluline, et me tagaksime inimestele töökohad nii et loomulikult äh, me ei saa rahul olla sellega, kuidas äh, Euroopas planeerimine toimub, aga Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend eesmärke kahjuks ei ole eriti tihedalt seotud äh, töökohtade loomisega. kui rääkida sellest, et soovitakse mõningates riikides rohkem varanduse ümberjagamist, siis me peaksime väga ettevaatlikud olema Äh, selles osas, kas see on edukas äh, retsept või mitte. kui tegemist on sissetuleku äh, ümberjagamisega, siis see vähendab ettevõtlusvaimu, toob enda kaasa vähemad investeeringud majandusse ja kõrgema tööpuuduse. me peame endale meelde tuletama, et riik ei loo jätkusuutlikke töökohti, vaid ettevõtted rahastavad aval-, avalikku sektorit ja annavad, loovad jätkusuutlikke töökohti ja jätkusuutlikke sotsiaalseid tingimusi, aitäh! Äh, aitäh! ja nüüd saavad sõna meie panelistid. esmalt härra Dombrovskis, palun mul ei ole mingit kahtlust, et äh, te olete rohkem kui võimeline hästi vastama. aitäh, lugupeetud kolleegid, tõepoolest äh, tõstatati väga olulisi küsimusi ning äh, ma kommenteeriksin omalt poolt mõningaid neist. korduvalt viidati sellele tööle, mida me teeme selleks, et arendada eh, Euroopa Majandus- ja Rahaliidusliidu sotsiaalset mõõdet, räägiti tulemustabelist ja sellest, kuidas võtta seda arvesse Euroopa poolaasta raames. ma ütleks, et selle Euroopa poolaasta jooksul äh, pööratakse neile näitajatele rohkem tähelepanu, võetakse neid rohkem arvesse ka siis, kui äh, töötatakse välja riigipõhiseid soovitusi, kui käsitletakse tasakaalustamatust äh, iga liikmesriigi puhul äh, nende näitajate eesmärk on just see, et meil oleks paremini võimalik analüüsida majandus- ja rahanduspoliitikat ja teisalt sotsiaalset tööhõivepoliitikat. loomulikult on meil vaja, nagu mõned kolleegid ka viitasid, teha tööd selle nimel, et hoogustada majanduse taastumist ja töökohtade loomist, et tegeleda äh, vaesuse vähendamisega ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamisega, sest tõepoolest töötus on üks kõige suurematest sotsiaalsetest probleemidest, millega me silmitsi seisame, aga meil on vaja tegeleda selle probleemiga mitte üksnes majanduskasvu teel, vaid meil on ka suunatud äh, sotsiaalset abi vaja, aktiivseid tööturumeetmeid vaja ja mõned kolleegid mainisid äh, ka noorte tööpuudust. nii et mul on hea meel öelda teile, et täna pakkus komis-, tuli komisjon välja sellega, et selle, et äh, suurendada rahastamistaset äh, noorte töö äh, toetuse kava puhul äh, ühelt protsendilt kolmekümne protsendini, sellest saavad kasu kakskümmend liikmesriiki, kus äh, noorte tööpuudus on eriti kõrge üle, üle kahekümne viie protsendi äh, teatava võrdlusperioodi jooksul. selle ettepanekuga Euroopa Komisjon kahe tuhande viieteistkümnenda aasta jooksul maksaks ühe miljardi ähm, eelrahastamise raames ning me loodame, et see ettepanek ähm, leiab kiiret heakskiitu ka parlamendis ja nõukogus. selge on see, et me peame nende küsimustega tegelema, kasutades Euroopa instrumente ja mõned kolleegid ka mainisid seda ja ma ise mainisin ka seda oma äh, sissejuhatavas sõnavõtus, et kui me räägime maja, äh, Rahandus- ja Rahandusliidu süvendamisest, siis äh, me peaksime arvesse võtma ka lähenemist, majanduslikku ja sotsiaalset lähenemist, sest muidu meie Majandus- ja Rahandusliit ei ole jätkusuutlik. aitäh. aitäh, härra Dombrovskis ma kuulasin seda, mida ütlesid kolleegid Sloveeniast, Saksamaalt, Eestist ja teistest riikidest. ja nüüd paluks ähm, võtta sõna järgmisel äh, panelistil, ILO esindajal härra Raideril, kui te soovite omalt poolt kommenteerida, siis on teil sõna aitäh. mulle esitati üks äh, spetsiifiline küsimus, selle esitas äh, Saksamaa esindaja ja see puudutas Kreekat. nagu te ütlesite, ILO on Kreekas aktiivselt tegutsenud. mul on paar kommentaari öö, äh, oma kogemuste kohta selles kontekstis. ma arvan, et üks murettekitavatest asjadest Kreeka arengus on see, olnud see, et sotsiaalse dialoogi mehhanismid on lõpetanud toimimise. Nad ei pidanud vastu kriisile ja ja sotsiaalpartnerid tunnevad järjest rohkem, et ükskõik, milline mõju neil võiks olla, äh, olnud, äh, selle on vahepeal arendanud, äh, asendanud troika tegutsemine. Kreekas me oleme näinud seda, et totaalselt on muudetud seniseid, senist prak-, praktikat äh, Kreeka ei ole üksi selles osas, mis puudutab kollektiivlepinguid, seal on äh, väga palju surutud allapoole ähm, miinimumpalka ja te teate, et me peame analüüsima sealset olukorda, olukorda, me oleme üritanud äh, sotsiaalse dialoogi protsesse taaskäivitada ning Genfis me kohtusime sotsiaalpartneritega ja see oli esimene samm õiges suunas. Nad olid võimelised jõudma teatavates küsimustes kokkuleppele, muuhulgas näiteks ähm, kollektiivsete vallandamiste menetluste osas, mis on väga oluline küsimus Kreekas. ma arvan, et ükskõik, mida te arvate selle lepingu Ehm, sisust äh, see fakt ise, et me jõudsime kolmepoolse äh, kokkuleppeni, äh, on tulevikus siiski väga oluline. selgelt on meil vaja veel palju tööd teha Kreeka olukorraga. võib-olla ma saaksin ka tulla tagasi ühe asja juurde, mida juba, mida ase, Euroopa Komisjoni aseesimees ütles, et väga oluline on see, et toimuks lähenemine kõigi äh, majandus- ja rahaliidu liikmete hulgas ja oluline on ka see, kuidas koheldatakse neid töötajaid, kes elavad väljaspool oma koduriiki. oluline on äh, see, et mobiilsus põhineks õiglasel ja võrdsel kohtlemisel, aitäh! aitäh härra Raiderile! mis puudutab äh, sotsiaalkindlustust ja vajadust äh, tagada äh, võrdne kohtlemine liikmesriikide puhul, et kõigil oleks võrdsed tingimused, siis tõenäoliselt tööhõive Äh, ja sotsiaalküsimuste komisjoni esinaisel proua Ulskogil on ka omalt poolt üht-teist öelda. kas te paluks, palun kommenteeriksite ja vastaksite eelneva viie kõneleja küsimustele? aitäh, võib-olla ma esmalt äh, võiksin rääkida sellest äh, asjaolust, et me oleme arutanud sotsiaalset mõõdet äh, Äh, mitte ainult täna, vaid ka eile. me tõesti peame rohkem tähelepanu pühendama neile küsimustele. ma olen tööhõive ja sotsiaalküsimuste komisjoni äh, juhataja Euroopa parlamendis ja meie jaoks on väga oluline tagada see, et kuna me teame, et olukord äh, riigiti on erinev, siis tuleb äh, tagada see, et äh, me tagaks teatava lähenemise taseme. väga selge peab olema see, et me räägime äh, võrdsetest, võrdsest palgast ja võrdsetest tingimustest töö puhul, mida liikmesriikides tehakse, sõltumata sellest, kust on pärit ähm, töötaja. kui rootslane läheb äh, tööle Poola või vastupidi, Poola töötaja tuleb töötama Rootsi, siis äh, peaksid äh, teile kohalduma samad tingimused. oluline ei ole see, kust te pärit olete, vaid see töö, mida te teete ja selle töö eest tuleb maksta võrdset palka. me teame, et tegemist on põhimõttega, mida kogu aeg sajaprotsendiliselt ei kohaldata, aga oluline on see, et me ei looks palgakonkurentsi liikmesriikide vahel. sellepärast, et äh, see võrdsus ongi see, mida me soovime, kui te mm, kellegi teise kõrval sama tööd teete, siis te soovite ju, et teile kohalduksid samad tingimused. näiteks transporditurg äh, väga hea on kabotaaži kasutamine, aga see lihtsalt ei toimi. see on üks ala, kus me näeme, et väga äh, palju rikutakse töötajate õigusi, me näeme kuritegevuse teatavaid vorme, me näeme probleeme teeohutusega, liiklusohutusega, me näeme selget vastasseisu eh, erinevatest riikidest pärit veoautojuhtide vahel ja transpordifirmade vahel. kabotaaži reeglid eh, peavad toimima selles vaimus, nagu nad loodi. muidu me näeme lihtsalt seda, et eh, tekivad sotsiaalsed probleemid vastava sektori transporditöötajate hulgas, nii et meil on tõesti väga palju vaja ära teha, kui me räägime sotsiaalsest mõõtmest tegemist on töötajate õiguste teemaga. inimestel peavad olema äh, sobivad tingimused, sõltumata sellest, äh, millistest riikidest nad pärit on. ma kavatsen selle teema kallal tööd teha selle ametiaja jooksul. me ei tohi lubada, et see kriis, mida me praegu kogeme, õõnestaks äh, neid põhimis-, põhilisi õigusi. me oleme kõik inimesed kõik meist või enamus meist on töötajad või tööandjad Euroopa Liidus ja meil kõigil peaks olema sama õiguste tase, sama väärikuse tase, sõltumata sellest, kust me pärit oleme, see on minu äh, komisjoni äh, töö juhtpõhimõtteks ja kindlasti toetavad mind äh, väga paljud väga paljudest liikmesriikidest pärit parlamendiliikmed, aitäh! aitäh, proua Ulfskog ja lõpetuseks saab sõna härra Pierre Alain Mue. aitäh, proua juhataja. ma arvan, et kõik sõnavõtjad on rõhutanud seda tihedat sidet majandusliku ja sotsiaalse arengu vahel. meie riikide ajaloos ei ole neid sidemeid kunagi lahutatud. see, mis Euroopat on alati iseloomustanud, on Euroopa sotsiaalmudel, see on riigiti erinev, aga aja, ajaloo jooksul on see välja kujunenud samal ajal kui majandusareng. Euroopa ülesehitus äh, on samuti seda arvesse võtnud, e-, erinevalt sellest, mis toimub äh, ülejäänud maailmas eh, seoses üleilmastumisega, mis tihtipeale suurendab erinevusi riikide vahel. Euroopa Liidus oleme neid vähendanud, vähendanud erinevusi kõige rohkem ja kõige vähem eri, arenenud liikmesriikide vahel. meil on olnud see lähenemine, mida me oleme näinud eh, riikide mm, puhul ja seda tänu sotsiaalsele eh, kaitsele. see lühike periood, äh, mida me oleme nüüd näinud alates kriisi algusest, äh, mis on pannud sotsiaalse mudeli nii-öelda vastupidi toimima, tuleb nüüd hoolitseda selle eest, et seda enam, see enam nii ei läheks. ma arvan, et äh, Euroopa tugevus on seisnenud just selles, et me oleme suutnud areneda ja lõimuda ja teha nii, et kõik riigid, kes liitusid, areneksid edasi äh, ja jõuaksid äh, kõrgema äh, tootlikkuse tasemeni, ma arvan, et äh, me peame jätkama sellise loogika alusel ja see on võimalik ainult siis, kui me peame sotsiaalküsimusi sama oluliseks kui majandusküsimusi. aitäh, härra Müe ja nagu me alguses kokku leppisime annan nüüd äh, juhatamise üle proua Ulfskogile, palun. I... aitäh ja mina annan nüüd äh, sõna Philippe Corderile Prantsusmaalt. aitäh, äh, president. mul on väga hea meel kuulda kõike seda, millest täna on räägitud, sellest, et on vaja taaskäivitada meie majandus äh, läbi investeeringute, tuleb edendada majanduskasvu, äh, tuleb suurendada paindlikkust, äh, tuleb suurendada finantssolidaarsust. igasugune koostöö selles vallas on loomulikult vajalik me peame tegutsema ühiselt Euroopa tasandil, see on äärmiselt vajalik selleks, et võidelda deflatsiooniga ja taaskäivitada majandust, aga kõik see on asjatu, kui me Äh, ei äh, tegutse ühiselt äh, kahes valdkonnas ning säilitame väga tugeva ebavõrdsuse ja solidaarsuse puuduse. ma räägin maksudest, sellest, see ei ole küll meie teema täna, aga palga- ja sotsiaalpoliitika on siiski valdkond, millest me täna räägime kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ülemkogu rõhutas, kuivõrd oluline on majandus- ja rahandusliidu sotsiaalne mõõde, ometigi Äh, ei ole komisjoni prioriteetide hulgas, äh, olgu siis tegemist prioriteetidega, mida tutvustati juulikuus või hilisemates tööprogrammides, äh, ei ole sotsiaalne mõõde erilist kajastamist leidnud. Prantsusmaa sotsiaalasjade komisjon on vastu võtnud resolutsiooni, kus juhtisime tähelepanu kolmele asjale, mis on meie jaoks olulised Äh, sotsiaalse arengu kontekstis. Äh, kõigepealt mobiilsuse küsimus. Äh, sotsiaalne kaitse ja mobiilsus sotsiaalsed õiglused peaksid olema kaasaskantavad. meil on vaja teha lõpp sellisele sotsiaalsele dumpingule, mille läbi meie töötajad kannatavad Äh, härra Müe kõneles sellest ka ja samuti härra Raidel, äh, võib-olla oleks vaja tõesti sisse seada miinimumpalk kõigis Euroopa riikides. teine oluline punkt meie jaoks on, on noorsootagatis Äh, kui me soovime, et noorsootööhõive tagatis tõesti osutuks edukaks, äh, siis on meil vaja eelrahastamise ja kaasrahastamise poliitikaid, sellepärast et need riigid, kes on kõige suurtemates äh, raskustes, kus toorte tööpuudus on kõige suurem, ei saa vahendeid kasutada just nimelt kaasfinantseerimise tõttu ning kolmandaks töötukindlustus Euroopa tasandil, see võimaldaks meil teha ajutisi ülekandeid liikmesriikide vahel, aidata neid riike, kes on kõige suuremates raskustes Äh, ja selline Euroopa tööstukindlustus suurendaks euroala majanduse tõhusust ning aitaks äh, käivitada ka nõndanimetatud sotsiaalse Euroopa ja see oleks väga oluline signaal meie kodu, kodanikele, kui äh, tõesti uus Euroopa Komisjon suudaks oma ametiajal ka sellega tegeleda, aitäh! aitäh! ja nüüd proua Simfassilja Lätist aitäh. daamid ja härrad. majandus ja äh, eelarvepoliitika on väga tihedalt seotud sotsiaalvaldkonnaga. Läti jaoks on äärmiselt oluline, et majandus- ja rahandusliit oleks stabiilne meie jaoks on oluline, et Majandus- ja Rahandusliit äh, süvendaks sotsiaalset ühtekuuluvust regioonide ja liikmesriikide vahel. Äh, piirkondade ja liikmesriikide ebaühtlane areng on kaasa toonud sellise olukorra, kus inimesed kannatavad ja eriti ras-, raske on olukord sellistes liikmesriikides nagu Läti. tööjõu vaba liikumine toimub ainult ühes suunas, arenenumate riikide suunas. on oluline välja töötada Euroopa platvorm deklareerimata töövastaseks võitluseks. samuti peame mõtlema töökohtade kvaliteedile. töökohad on loomulikult olulised, aga töökohtade kvaliteet on veelgi olulisem, pidades silmas investeeringute paketti. me peame eh, palju rohkem tähelepanu pöörama kaitsetutele gruppidele ühiskonnas me peame võitlema sissetulekute lõhede vastu, me peame võitlema vaesuse vastu. majandus- ja eelarvepoliitikas eh, peame üritama Äh, saavutada inimeste suuremad konkurentsivõimed tööturul. samuti peame oma tegevusse kaasama sotsiaalpartnerid nii Euroopa Liidu tasandil kui ka liikmesriikide tasandil. sotsiaalne dialoog on nii vahend sotsiaalse ja majandusliku arengu saavutamiseks kui ka üks eesmärke. niimoodi on ühiskonnal võimalus oma seisukohti väljendada ja tunda ennast osalisena poliitikas Äh, kui äh, langetatakse otsuseid, mis puudutavad inimeste elu, siis inimestel peab olema kaasarääkimise õigus ja palju rohkem tähendvalu tuleb pöörata kohalikele omavalitsustele, nende potentsiaal tuleb samuti rohkem ära kasutada. ja nüüd Tšehhi Vabariigi esindaja järgmisena. Äh, aitäh, tahaksin teid kõigepealt tänada võimaluse eest sõna võtta ning äh, tahaksin äh, vastata äh, selle või kõnelda sellest, millest kõneles proua Ulfskog, nimelt sotsiaalne dialoog. konkurentsivõime äh, tähendab ka töökohtade jätkusuutlikkust minu jaoks on siin äh, olulised kolm aspekti, palgad, innovatsioon ja tööviljakus. kõik need äh, komponendid on olulised uute töökohtade loomise juures. ja veel üks asi, millest eriti sageli ei kõnelda, nimelt seadusandlus ning reeglid, mis äh, võivad äh, ettevõtjate elu keeruliseks muuta, vähendada nende konkurentsivõimet me ei saa äh, vähendada palkasid selleks, et suurendada konkurentsivõimet. aga me oleme äh, lubanud äh, eksportida kaupu, mis on valmistatud riikides, kus ei peeta kinni sellistest standarditest, nagu kehtivad Euroopa Liidus ja selle tulemuseks on meie tööturu halvenemine. on äh, tore äh, äh, suurtel ettevõtet, suured ettevõtted saavad sellisest olukorrast kasu, aga ülejäänud kannatavad. me oleme sellist poliitikat lubanud ja see mõjub negatiivselt meie tööturule. meil on kaks valikuvõimalust, kuidas seda probleemi lahendada. me peaksime vaatama väga põhjalikult, millised on need seadused, mida me vastu võtame Eh, nii Euroopa tasandil kui ka liikmesriikide tasandil ning samuti peaksime eh, ei peaks me nõustuma kaubanduskokkuleppega, eh, mis teenivad nende riikide huve, kes standarditest kinni ei pea. ja nüüd härra Oliveira Portugalist, palun. aitäh aitäh väga heade ettekannete eest. majandus- ja rahandusliidu sotsiaalse mõõtme tugevdamine on hädavajalik. praegune olukord Euroopas on tingitud just nimelt probleemidest sotsiaalses valdkonnas. meil on vaja arukat ühtekuuluvust, kaasavat ja jätkusuutlikku arengut tööpuudus on liiga kõrge, vaesus kasvab ning mõnedes riikides nagu Portugalis omab euro väärtust, mis ei ole kooskõlas meie töövilju, tööviljakusega, see kõik mõjutab konkurentsivõimet, tööhõivet ning me teame, millised on tagajärjed. me oleme viimase viie aasta jooksul läbi teinud väga suure kriisi, see on mõjutanud Portugali ja teisi riike just paljudes sotsiaalvaldkondades me näeme, kuidas inimeste tervis on halvanenud, madal sissetulek mõjutab inimeste toitumisharjumusi, inimesed töö, on, peavad leppima töökohtadega, kus ei ole korralikke töötingimusi, see mõjub negatiivselt nende vaimsele tervisele, mõjub negatiivselt töötervishoiule, tööohutusele, see kõik mõjutab inimeste elukvaliteeti ning selline olukord tuleb parandada. rahvastik vananeb, meie sündimus väheneb ning inimesed lihtsalt lahkuvad Euroopast. see on eriti niimoodi ääremaades, äärepiirkondades ja just nendele piirkondadele peame pöörama rohkem tähelepanu ja mul oleks kaks küsimust kas me saaksime tõukefondide vahendeid sotsiaalsfääris rohkem kasutada selleks, et eh, tagada inimestele väärikas elu eh, ja tagada Euroopa sotsiaalmudel ning miks eh, me Äh, ei tegele ka vaesuse ja noorte tööpuudusega täpselt sama jõuliselt, nagu tegeleme võlaküsimuse ja defitsiidi küsimusega. ma arvan, et meil on vaja rohkem ühtekuuluvust riikide ja põlvkondade vahel selleks, et üles ehitada paremat Euroopat, aitäh! aitäh! ja viimane küsimus Lord, Lord Harrisonilt Ühendkuningriigist aitäh, ma olen nõus teie ja äh, Leedu kõnelejaga, et selline sotsiaalne mõõde peaks olema päevakorras palju olulisemal kohal. kas te võiksite isiklikult kinnitada, et te järgmise konverentsi päevakorra koostajate tähelepanu sellele asjale juhite? Guy Ryder rääkis meile väga hästi, miks äh, on äh, oluline sotsiaalne mõõde, ta rääkis kriisi stressitestidest, tavaliselt me räägime stressitestidest, kui me kontrollime pankade vastupidamisvõimet kriisidele, aga tegelikult on see valdkond palju olulisem. minu küsimus äh, on härra Müele kui rahanduskomisjoni aseesimehele mina tahaksin teada, kuidas te äh, praktiliselt äh, ühendaksite sotsiaalse mõõtme majanduslike probleemidega, millest te kõnelesite sellest. Äh, äkki te esitaksite ka mõned praktilised näited, kuidas seda teha? ja tahaksin tänada ja õnnitleda härra Dombrovskist, kes on pärit Lätist, kes pidi nägema tohutut vaeva sellest majandusraskustest jagu saada tahaksin küsida, kas ta kasutab Läti kogemust äh, probleemidega toimetulemisel ja säästumeetmetel, äh, kui ta räägib härra Moskovitši ja äh, Jonathan Hilliga. kas ta võiks meile tuua mõned näited selle kohta ning lõpetuseks nende jaoks, kes asja vastu huvi tunnevad, Lordide Koda ja minu komisjon tahtsid just juhtida tähelepanu Äh, säästumeetmete sotsiaalsele mõõtmetele, me korraldasime säästumeetmete seminari ja meil on olemas ka selle seminari raport nende jaoks, kes selle vastu huvi tunnevad. Äh, kuulasime ära kõigi Euroopa Liidu riikide seisukohad, sealhulgas Kreeka, Küprose, Portugali, Hispaania seisukohad ja äh, pöörasime erilist tähelepanu just nimelt väikeettevõtete probleemidele, sellele, kuidas majandust taaskäivitada. nii et, et ma oleksin väga tänulik, kui mõnele nendest küsimustest vastataks, aitäh. Äh, aitäh, ma ei, ma ei tea, kas te saate vastused kõigile küsimustele, aga äh, alustame siis härra Pierre-Alain Muest. Te ise valite küsimused, millele teile tundub, et te suudate vastata aitäh, ma meelsasti vastan sellele küsimusele, mis mulle esitati. Äh, ajalugu on nendele küsimustele juba palju vastuseid andnud, tuhande üheksasajal aastal äh, kolmekümnendatel aastatel USA äh, jõudis kriisist välja just nimelt sotsiaalpoliitika läbi, New Deali läbi Äh, reguleeriti äh, finantssektor riigis, kus see varem ei olnud reguleeritud, äh, seati sisse tööhõivepoliitika riigis, kus seda varem ei ole ja kui vaadata, mis toimus Euroopa riikides pärast teist maailmasõda, siis kui Euroopa Liidule alus pandi üleüldse Äh, siis äh, me mingil määral võtsime üle oma poliitikasse New Deali elemente ja see võimaldas meil saavutada teatud majanduskasvu, me räägime kolmekümnest kuldsest aastast ning ma arvan, et see kriis, äh, mis on tabanud kogu maailma ja eriti rängalt Euroopat, nõuab samasugust reaktsiooni. kui me suudame olla solidaarsed, kui me suudame äh, tõesti äh, äh, liikuda ühiselt kõrgemate standardite suunas, siis ma arvan, et me saame sellest olukorrast kasu, aga jah, täpselt nagu te ütlesite, tuleb majanduspoliitika ja sotsiaalpoliitika sisu, siduda, kui me tahame olla edukad ning mul tuleb meelde üks asi, mida ütles Jacques Delors, tema kõneles alati sellest, et Euroopa eh, Äh, tähendab seda, et tuleb siduda konkurents, sest konkurents stimuleerib, turud stimuleerivad, et see kõik siduda solidaarsusega ja kuna mina olen majandusteadlane, siis ma arvan, et äh, tõesti majanduse ja sotsiaalse äri omavahel sidumine on äärmiselt oluline. aitäh ja nüüd vastab äh, Euroopa Komisjoni äh, Äh, volinik härra Dombrovskis, ise valite, millistele küsimustele vastate. aitäh! jällegi äh, küsimusi oli tõesti väga palju ja väga palju olulisi küsimusi, ma üritan vastata mõnedele neist. mitmed äh, küsimused puudutasid tööjõu liikuvust see küsimus tõstatati erinevatest aspektidest, sotsiaalse dumpingu aspektist, massilise väljarände ja ajude äravoolu aspektist, see valmistab äh, muret paljudele riikidele, mitmed kõnelejad viitasid sellele ning äh, tõesti, tegemist on probleemiga, millele tuleb tähelepanu pöörata. Äh, sellel aastal on Euroopa Komisjonil plaanis esitada tööjõu mobiilsuse pakett ning selle paketi raames äh, vaatame, kuidas toetada tööjõu mobiilsust ja samas äh, üritame pöörata tähelepanu ka ajude aju, äravoolule ja sellele, kuidas seda ära hoida ning äh, üritame paremini koordineerida ka sotsiaalkaitsesüsteeme ning Äh, vaatame läbi ka töötajate lähetamise direktiivi, sest äh, terve rida probleeme on ka selle direktiiviga seotud. siis äh, mõned küsimused, mis võib-olla jäävad väljapoole meie Äh, tänast teemat, sotsiaalne mõõde ja majandus- ja rahandusliit. Äh, näiteks äh, euroala ja töötukindlustus. me teame, et on terve rida algatusi, mille üle on arutatud, aga paljud nendest algatustest Äh, kui nende osas kokkulepe saavutatakse, nõuavad aluslepingute muutmist. ning äh, Euroopa Komisjonis me praegu keskendume nendele teemadele, mida me saame teha, tuginedes olemasolevatele aluslepingutele ning äh, on terve rida asju, mida saame teha ka sotsiaaldimensioonis, tuginedes siis olemasolevatele aluslepingutele ja nagu ma ütlesin, meil on vaja ka rohkem strateegilisi arutelusid Rahandus- ja Majandusliidu süvendamise teemal ja eh, selleks võib olla vaja minna ka aluslepingute muutmist. Eh, igatahes on tegemist eh, teemaga, kus ilmselt toimuvad väga konkreetsed arutelud ja ma mainisin seda Euroopa töötukindlustust kui ühte näidet aga selliseid näiteid on palju. me kuuleme kogu aeg, et on vaja suuremat solidaarsust, rohkem riskide jagamist, võlgade ühendamist. aga samas on ka selge, et teisalt nõutakse rohkem kontrolli rohkem suveräänsuse jagamist ja on täiesti selge, et kui me pöörame rohkem tähelepanu ühele asjale, näiteks riskide jagamisele, siis me peame pöörama rohkem tähelepanu ka teistele asjadele, suveräänsusega seonduvale. nii et, et me peame mõlemas suunas liikuma samaaegselt. sellepärast, et see on sellel juhul veel olulisem, mida rohkem me hakkame riske jagama, seda olulisem on, et kogu euroala mängiks samade reeglite järgi ja see tähendab ka rohkem suveräänsuse jagamist ning äh, nagu ma ütlesin, need arutelud selles küsimuses ilmselt saavad olema väga keerulised, sest et äh, see ettepanek puudutab väga vastuolu, vastuolulisi asju ja hetkel me tõesti keskendume sellele, mida me saame saavutada, tuginedes olemasolevatele aluslepingutele ja öö, äh, on üsna palju asju, mida me saame nende aluslepingute alusel teha ja neid me praegu ka arustame ja siis natuke isiklikumalt äh, kolleegidele Ühendkuningriigist äh, jah, kui ma asju arutan oma kolleegidega, sealhulgas ka äh, äh, Moskovitšiga, ma kasutan oma kogemusi Lätis, aga loomulikult ei ole sellist lahendust, mis sobiks kõikidele riikidele. me peame arvestama iga riigi spetsiifilise olukorraga ja samuti peame vaatama, millised on need konkreetsed probleemid ja väljakutsed, mis meie ees seisavad ja näiteks eelmine Euroopa Komisjoni koosseis pööras väga palju äh, tähelepanu äh, just finants- ja majanduskriisile, sellele kriisile tuli reageerida ühtemoodi. nüüd pöörame meie tähelepanu äh, sellele, et majanduskasv on väga aeglane, töökohti tekib väga aeglaselt ning sellele probleemile reageerimiseks on vaja teistsuguseid lahendusi, teistsugust poliitikat. niisiis ei ole tõesti sellist ühte lahendust kõigile. aitäh. aitäh. ja nüüd äh, proua Partša, kas teie soovite ka midagi lisada? aitäh. loomulikult sooviksin ka mina omalt poolt midagi lisada oma eesistumise ajal on meil äh, plaanis äh, korraldada mitmeid olulisi üritusi ja nagu ma juba ütlesin, kahekümne teisel ja kahekümne kolmandal veebruaril toimub Riias konverents sellel konverentsil osalevad siis tööhõive ja sotsiaalasjade komisjonide esindajad ning me tahame keskenduda just nimelt nendele probleemidele, mis on seotud tööpuudusega, tööhõivega, äh, sotsiaalkindlustusega, selle sõna kõige laiemas mõttes. härra Dombrovskis on seal samuti kohal. võib öelda, et ta on sellele üritusele oma õnnistuse andnud. niisiis veel kord Äh, kutsuksin teid kõiki sellele konverentsile, loodan, et võimalikult paljud teist saavad tulla ja tahaksin tänada teid väga aktiivse osaluse eest sellel arutelul ja tahaksin tänada ka neid, kes siin lõpuni vastu pidasid. Äh, teie olete tõesti väga visad ning äh, ma tõesti vabandan, et sotsiaalküsimustega me ei tegelenud täna hommikul, aga kohtume siis Lätis ja nüüd härra Raider suur tänu. jah, see arutelu öö, äh, viimane saab esimesena sõna. Äh, mind inspireeris minu kolleegi märkus reaalsus, mida me tihtipeale võib-olla ei ole aktsepteerinud. see, mis Euroopas on toimunud ja millised on need väljakutsed, mida aktsepteeritakse, see ei toimu mingisuguses tühikus, vaid maailmamajanduse kontekstis. jah, loomulikult maailmamajandus on see, kus on väga palju erinevaid kogemusi, mis puudutab äh, kriisist äh, väljatulemist ja kahjuks Euroopa tulemust äh, võrreldakse muu maailmaga. ning küsimus et see, kuidas Euroopa konkureerib ülejäänud maailmaga, lähtub äh, põhimõttelistest äh, vahe, äh, valikutest ja väärtustest ja üheks sellest on loomulikult töö põhiõiguste austamine ja väga oluline on öelda, et iga Euroopa Liidu liige on ratifitseerinud kõik ILO põhiõiguste konventsioonid, kõik kaheksa neist ja valdavalt ka neid äh, rakendavad, see ei ole nii igal pool mujal maailmas ja minu arvates see äh, näitab midagi äh, üleilmse kaubandussüsteemi kohta ning tööjõu ja sotsiaalmõõtmele, mille, mida Euroopa Liit valib oma tegevuses lisaks sellele leian ma, et oluline on see, et Euroopa selgelt välja ütleb, et nad ei konkureeri madalate palkadega ja lihtsalt äh, tööstandardite allasurumisega, äh, mida aktsepteeritakse teistes riikides. see on samuti oluline ja ma arvan, et Euroopa äh, soovib kõrget tulu palkadest, haritud tööjõudu toetada head teadus-arendusraamistikku. ja veel üks paradoks. me kõik teame, milline on situatsioonide oht, kus äh, palgakulud äh, võrreldes toot-, tööviljakusega ei ole kooskõlas. seal, kus need äh, suurenevad, on vaja korrektiivseid tegevusi ja me kõik teame, mida see kaasa toob, on toonud paljudes liikmesriikidel viimastel aastatel aga nendel juhtudel, kus hinnad on äh, tööviljakusest maha jäänud ja kus äh, tööjõust tulenev äh, tulu ei ole oma rolli täitnud, ei ole, selleks ei ole ette nähtud korrektiivseid tegevusi ning selline olukord on palju levinum äh, kui olukord, kus äh, tööjõukulud äh, tööviljakusest ette jõuavad ja see, et seda korrektiivset lähenemist seal ei ole, on põhjustanud mõningaid neid probleeme, millega peame toime tulema. see, kuidas tööviljakust ja tööjõukulusid tasakaalustada, on teema, millel on samuti vaja lahendusi. ja me kõik teame, kus mõned need vastused võivad peituda, näiteks kollektiivsed läbirääkimised ja muud äh, palgataseme fikseerimised. suur tänu! suur aitäh. ka minule esitati mõningaid küsimusi, ma ei hakka detailselt küll vastama, aga kui me leiame, et see teema on oluline ja üldine seisukoht Euroopa Liidus on, et see on oluline, me äh, toetame innovatsiooni ja tõhusust Neid eesmärke ei ole võimalik äh, saavutada äh, dereguleerides, äh, liberaliseerides tööjõuturgu ja makstes töötajatele madalaid palku, sest kui töötajatele nende töö eest maksta, siis see on edasiviiv jõuv innovatsiooni ja tõhususe saavutamisel. härra Raider minu arvates sõnastas seda paremini, kui mina seda suudan ehk siis me ei räägi selles, et konkurentsivõime ja innovatsioon konkureerivad omavahel, head tööjõutingimused ja nende töö tasustamine on olulised. nüüd, mis puudutab seda kabotaaži reguleerimist, jah, see on küll hea mõte, aga sellised regulatsioonid ei toimi. nüüd on meil veoautojuhid äh, Filipiinidelt äh, Euroopa riikides, sest äh, neile saab maksta isegi veel vähem äh, kui mõningates meie liikmesriikides. me ei saa konkureerida madalamate palkade ja halvemate töötingimustega. kui me selleni läheme, siis me takistame innovatsiooni, tõhusust ja me, see toob endaga kaasa lagunemise Äh, selles osas, äh, mida me soovime Euroopa Liidus näha, mida me soovime koos hoida, me peame võitlema üheskoos heade tingimuste nimel tavalistele inimestele. see on see, kuidas me Euroopa Liidu lõime. Nende sõnadega sooviksin tänada teid kõiki Te olete olnud väga julged ja vastu pidanud kuni arutelude lõpuni. ja nagu mõned teist ütlesid, siis äh, sotsiaalse teemaga alustame me järgmine kord koosolekut, mitte ei lõpeta sellega. suur tänu teie panuse eest ja aitäh, et siia tulite!